So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lugupeetud kolleegid, peaksime alustama. Ma tean, et see poole kolmene aeg ei ole väga meeldiv. Ja vaatame, et äkki meil õnnestub see siiski ära muuta. Aga mu, siiski on mul suur rõõm, rõõm siin esimest korda alates tema ametisse nimetamisest tervitada siin komisjonis proua Gabrieli. Gabrieli ning äh, proua volinik, nagu te kindlasti mäletate väga hästi oma ajast parlamendis, äh, on äh, komisjonidel regulaarselt arvamuste vahetused vastavate volinikega niinimetatud struktuurilise dialoogi raames ja nüüd me lähine, läheneme varsti selle ametiaja lõpule ja seega ka järgmistele valimistele, aga meil on endiselt väga palju tööd ees, muuhulgas sellepärast, et me tegeleme Äh, ettepanekutega, mis puudutavad äh, järgmist finantsprogrammi ja tegeleme audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi ähm, läbitöötamise lõpetamisega ja tegeleme ka teiste teemadega. ja lisaks sellele komisjoni tööprogramm aastaks kaks tuhat kaheksateist sisaldab paljusid äh, teemasid, mis on Euroopa poliitika jaoks üsna uued ja ja mm, ühiskonna jaoks tähendavad uusi poliitilisi väljakutseid, ma mainiksin siin libauudiste levikut ja inimeste digitaalsete võimaluste parandamist. ma tean, et kõik need asjad on teile väga südamelähedased ja meil on hea meel kuulda rohkem teie seisukohtadest ja algatustest. annaksin teile nüüd kohe ilma pikema jututa sõna, aga mainiksin et palun piirduge kümne minutiga, siis on meil veel aega ka aruteluks. ja eelmistel koosolekutel me oleme proovinud niinimetatud pingpong menetlust, meile kõigile on see hästi meeldinud et ähm, järgnevas arutelus äh, komisjoni liikmed äh, ehk koordinaatorid siis saavad kaheks minutiks sõna, saa-, muud saadikud üheks minutiks sõna, saavad teile esitada küsimuse, te saate sellele kohe vastata ja siis on veel võimalus esitada lisaküsimus. nii muutub arutelu veidi elavamaks ja ei tähenda seda, et üks inimene tuleb ja peab lihtsalt loengut, nii et sellist meetodit tahaksime ka täna rakendada, vaatame, kas läheb sellega sama hästi nagu eelmistel kordadel. aitäh, et täna siia tulite ja nüüd ongi teil sõna. Merci beaucoup, madame la présidente, madame. aitäh, lugupeetud proua Kammerväärt, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud. esmalt tahaksin teid tänada selle eest, et kutsusite mind siia sellele dialoogile. minu jaoks on väga oluline teha tööd äh, käsikäes kultuuri- ja hariduskomisjoniga selleks, et viia lõpule ühiselt digitaalse turu väljakujundamine. kõigepealt ma tahaksin tänada teid konstruktiivse rolli eest eh, digitaalvaldkonnas digitaalvaldkonna arengul on väga oluline mõju kõigile meie majandussektoritele, muuhulgas ka kultuurile. ma tean, et teie nagu ka mina saate aru, kui suur on digitaalvaldkonna potentsiaal selleks, et suurendada kultuuri majanduslikku ja ühiskondlikku panust ja digitaalvõimalused on väga olulised selleks, et tagada suurem ja demokraatlikum juurdepääs kultuurile. tänu meie koostööle saame me hoolitseda selle eest, et su-, rohkemad eurooplased saaksid sobivale äh, informatsioonile juurdepääsu, saaksid kasu äh, kultuurist. Äh, praegu on tegemist väga olulise hetkega, väga vähe aega on jäänud selleks, et ähm, lõpule viia digitaalne ühtne turg. meie institutsioonid on võtnud kohustuse Äh, eelisjärjekorras arendada mõningaid väga olulisi algatusi ja tahaksin äh, teile südamele panna, et me peaksime ühiselt äh, seda hoogu ära kasutama. tahaksin ka tänada teid, tahaksin teid tänada tehtud töö eest ja saavutatud edusammude eest digitaal, audiovisuaalmeedia direktiivi osas tahaksin jätkata selle tööga ja tahaksin teid tänada töö eest, mis puudutab mis puudutab autoriõiguste mm, direktiivi ja äh, sa-, satkaabi direktiivi osas oli eile esimene direk-, triloog väga positiivses õhkkonnas ja ma soovin jätkata pro-, produktiivset tööd kaasseadusandjatega selles küsimuses. nüüd äh, palun lubage, et ma kohe hakkaks äh, käsitlema ühte teemat, mis on mulle väga südamelähedane, see puudutab digitaalseid pädevusi digitaaltehnoloogia kasutuselevõtt kõigis majandussektorites muudab vajalikuks uute pädevuste omandamise, mida peavad omama kõik ähm, töötajad. jaanuaris võttis komisjon vastu äh, digitaalse hariduse tegevuskava, mis äh, määratleb, äh, kuidas äh, liikmesriigid peaksid kohandama olemasolevale üle, olemas, praeguse üleminekuga digitaalvaldkonna suuremale kasutuselevõtule. seal on ette nähtud ka vajalike digitaalpädevuste omandamine selleks, et saada hakkama digitaalses keskkonnas. aga paljud äh, ettevõtted kinnitavad, et koolist lahkuvatel noortel ei ole vajalikke pädevusi. rohkem kui nelikümmend protsenti Euroopa ettevõtetest, kes otsivad eh, IT-spetsialiste, kinnitavad, et neil on raskusi leida sobivaid ähm, töötajaid ja detsembris kaks tuhat seitseteist tulin seetõttu välja äh, pilootalgatusega, mille nimi on Digital Opportunity, mis tähendab äh, kuuele tuhandele eh, üliõpilasele ja eh, kool, ülikooli lõpetanule mm, praktikakohtade pakkumist Erasmus plussi raames. Eh, on veel ka mm, Digital Skills Coalitioni osalejad on kinnitanud, et nad pakuvad selliseid praktikakohti ja ootan, et väga paljud et üliõpilased saaksid tulevikus kasu sellistest projektidest ja veel üks teema, mis on meile väga oluline ja millest räägitakse järjest rohkem, puudutab mitmeaastast äh, mina-, finantsraamistikku. ma olen veendunud, et Euroopa fondid mängivad väga olulist rolli selleks, et äh, noored saaksid omandada vajalikke pädevusi, et nad oleksid äh, paremini võimelised tööturule asuma ja et nad jääksid edaspidi ka konkurentsivõimeliseks aga hoolitseda tuleb ka selle eest, et keegi ei jääks kõrvale ja see on väga oluline roll ning tulen kohe meediaprogrammi juurde. audiovisuaalmaastik on muutunud, äh, auditoorium on noorem ja kaldub järjest rohkem individualiseeritud äh, veebis, äh, veebikasutusele ning kõigi platvormide puhul on väga oluline, et oleks olemas audiovisuaalsisu, mis peegeldaks meie ühiskonda, meie väärtusi ja väga oluline on, et suur osa sisust, ähm, millele oleks juurdepääs äh, ka ähm, nõudmisel ja et seda sisu looksid Euroopa loojad, Euroopa ettevõtted selles kontekstis äh, meie töö, mis puudutab äh, uut äh, finantsperspektiivi pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja neid ja seda programme, mis järgneb meediaprogrammile, on väga oluline. ma rõhutan komisjoni pühendumust sellele programmile ja programmi väärtustele tu-, minu arvates peaks tulevasel meediaprogrammil olema samasugused eesmärgid, mis puudutavad keelelist mitmekesisust, kultuurilist mitmekesisust, konkurentsivõimet ja <clears throat> see peaks vastama uuenenud audiovisuaalmaastikule ja uutele väljakutsetele. selleks on meil vaja eelarvet, mis oleks meie ambitsioonide kõrgusel. ja alates oma mandaadi algusest olen ma pühendunud sellele küsimusele koos oma meeskonnaga audio, Euroopa audiovisuaalsektori probleemid on teada e. Euroopa filmid levi, levivad vähem piiriüleselt kui Ameerika filmid. ja neid ka edendatakse vähem, nad on turul vähem nähtavad ja, ja ka juurdepääsu pakkumisele ei ole piisavalt äh, hea. ja nende probleemide lahendamiseks äh, tahaksin ka luua just sellise Euroopa filmide äh, valiku. minu ettepanek on enne kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta äh, lõppu, mis on Euroopa kultuuripärandi aastaks, äh, tulla välja sellise projektiga ja selleks organiseerin äh, erinevaid kohtumisi erinevate osapooltega. esimene ähm, kohtumine toimub Berlinale ajal selleks, et võimalikult paljusid kaasata. ja selline vahend võimaldaks äh, professionaalidel tutu-, tuvastada neid äh, riike, kus äh, filmid on kasutatavad, kus neile saab ligi ja saaks anda ju-, digitaalse juurdepääsu nendele filmidele nii nendes riikides, kus neile on juurdepääs, kui ka nendes, kus neile juurdepääsu ei ole. see võimaldaks ka lihtsustada äh, dubleerimise rahastamist, eesmärgiks oleks, et ähm, tegemist oleks andmebaasiga, mida saaks kasutada kodanikud äh, veebis, et nad saaksid juurdepääsu filmidele, mida nad otsivad. Neile võiks äh, sa-, äh, saata siis ka legaalseid pakkumisi olemasolevate tellitavate filmide kohta. ja Digital for Culture äh, äh, strateegia äh, tahaksin teile seda veidi lähemalt kirjeldada. selle algatuse mõte, mis on minu enda algatus, on, et kultuur ja digitaalvaldkond tuleb siduda niimoodi, et digitaalvaldkonna posi-, potentsiaal tugevdaks kultuuri positiivset mõju majandusele ja ühiskonnale. see strateegia on võimalus tõestada, et Ehm, digitaalvaldkond ei pea tähendama pessimismi või umbusaldust, vaid äh, see võib tähendada jõukust ja optimismi. see strateegia mm, hõlmab kuut sammast, mis tähendavad äh, laiemat ja demokraatlikumat juurdepääsu kultuurile, erinevate meetmete kaudu, mis on suunatud auditooriumi suurendamisele, eh, mis on suunatud ka sellele, et me edendaks oma andekaid inimesi, et me väärtustaks oma kultuuripärandit ja et oleks tagatud ka parem juurdepääs rahastamisele ja hiljem tulen mm, tagasi teie juurde täpsemate detailidega, kui te soovite. ja veel üks oluline teema, millest te rääkisite, proua juhataja, libauudised usaldusväärsene teave on väga oluline demokraatliku ühiskonna jaoks, aga järjest rohkem jagatakse digitaalselt äh, kogu maailmas libauudiseid. Äh, pärast ühte Euroopa Parlamendi resolutsiooni, mis nõudis äh, mm, valeuudiste probleemi lahendamist, töötame välja tõhusaid lahendusi. oluliseks äh, äh, aspektiks on äh, eneseregulatsioon turuosalistelt. soovime välja tulla aprillikuus vastava ettepanekuga. oleme konsulteerinud ka erinevate osapooltega, liikmesriikidega, meediahariduse töörühmaga avatud on ka avalik konsulteerimisprotsess kahekümne kolmanda veebruarini. on ka ekspertide rühm, kes töötab selleks, et äh, lõpetada oma raporti koostamine ja ootan ära kogu selle töö tulemused, aga pean ütlema, et ma olen väga mures ne-, libauudiste negatiivse mõju pärast Euroopa väärtustele ja põhiõigustele. Äh, oluline on see mõte, et äh, vabadus tähendab ka seda, et vaja on kõigis äh, Ähm, kõigil tasanditel vaja vastutustunnet äh, ja korralikku mm, info jagamist. ja lõpetuseks tahaks äh, selgelt öelda, et kui me räägime libauudistest, siis äh, mul on olemas äh, punased jooned. punased jooned tähendavad seda, et meil on vaja äh, säilitada sõnavabadust ja õigust saada juurdepääsu teabele, aga praeguses kontekstis on vaja tõesti olla vastutustundlik, ma arvan, et me peame olema piisavalt julged, et meil oleks ühine lähenemine. kui me seda Euroopa tasandil ei tee, siis me riskime sellega, et me näeme, et killustumine suureneb me satume ohtu, et me näeme äh, algatusi liikmesriikide tasandil, ehkki me teame väga selgelt, et libauudised ja desinformatsioon ei tunne piire ja sellepärast ma arvan, et me peame tegema äh, koos ühiselt tööd sellega võitlemisel ja äh, sellega praegu lõpetaksin, ootan huviga teie küsimusi ja tänan tähelepanu eest. jah, tõesti suur aitäh, proua volinik Äh, ja eeskätt ka selle üsna ambitsioonika tööprogrammi eest, mida tutvustasite. nüüd algab arutelu. alustame koordinaatoritest, proua Kosta, kaks minutit. aitäh, proua juhataja. lugupeetud proua volinik, mul on erakordselt hea meel, et meil on see võimalik teiega seda struktuurse dialoogi teemal arutada. Äh, ja see on eriti oluline, kuna on jätkuteema alaealiste kaitse teemale. võib-olla te saaksite meile ka öelda, mida teha Äh, selleks, et äh, alaealisi massimeediavahendid ei ohustaks. me loodame, et audiovisuaalmeedia direktiivis võib-olla tõesti jõutakse selle sätestamiseni, äh, aga see on oluline ka uudiste edastamise E, seisukohalt, asi ei ole mitte ainult alaealistes, asi on tegelikult põhiõiguste kaitses, inimväärikuse kaitses, aga ka korrektsuses ja e, illegaalsete sõnumite eest kaitstuses. esiteks ma tahaksin mõista, mida teie tegevuskava konkreetselt tähendab digitaalse kasvatuse osas ja mil määral see on seotud äh, proua Kristiina Levjatska raportiga, kuidas siduda haridust kui eeltingimust sotsiaalsete uuendustega, kuidas äh, süvendada neid pädevusi ja millised rahalised vahendid on võimalik selleks kasutada Te rääkisite või kogu aeg siin räägitakse Junckeri fondist, aga sellel Junckeri fondi rahadel pole seni absoluutselt mitte mingit mõju äh, haridusele, õpetajaskonna koolitamisele ja loomulikult, kui me räägime digitaalsest äh, taristust, äh, üldkoolihariduses, ülikoolides, kõrgkoolides ma tahaksin teada, milline tegelikult on teiepoolne ettepanek, ma leian, et see on väga huvitav ettepanek Euroopa platvormi loomise kohta. kui on äh, võimalik, äh, et luua seal Euroopa filmide repertuaarist ülevaade. kohe lõpetan, ütleb proua Kosta. ehk te saaksite sellel rohkem peatuda, kuidas äh, Eh, see strateegia on seotud Euroopa aastaga. jah, meid ei ole siin veel liiga palju, ütleb proua eh, juhataja, ehkki jõuavad varsti ka kõik kohale. proua volinik, teie vastus, palun. aitäh, proua Kosta aitäh eh, teie küsimuste eest. kohe vastaksin esimesele, mis puudutab alaealiste kaitset et üks kolmest internetikasutajast täna on äh, noor äh, ja noored äh, puutuvad kokku nii positiivse poolega kui ka negatiivsema poolega, mis on samuti olemas ja ma arvan, et sellepärast me oleme hakanud tegutsema ning koos Euroopa Parlamendiga kuuendal veebruaril Strasbourgis äh, algatasime Euroopa teabekampaania Turvalisem internet Euroopa Liidu jaoks mille eesmärgiks on aastast kaks tuhat kaheksateist teha Euroopa meediahariduse aasta tõeline haridusaasta selleks, et kaitsta end küberrünnakute eest ja minu jaoks on kõige olulisem see, et see kampaania on tõepoolest suunatud sellele, et anda kõige noorematele teame, et kuidas toimib internet, kuidas ennast kaitsta, kuidas ennast kaitsta, kui neid äh, kiusatakse, kui nad näevad väga negatiivset mõju, aga minu jaoks on väga oluline ka see, et see kampaania toimub koos äh, vanemate ja õpetajatega, nii et ma arvan, et äh, see tähendab meie kõigi mobiliseerimist ja ühiskoos me saavutame ka elu, et meil on need turvalisemad internetikeskused, mis on kõigis liikmesriikides, mis on väga aktiivsed mis kogu aasta jooksul viivad läbi tegevusi, mis äh, võimaldavad meil jagada seda teavet kõige laiema publikuga, õpetada neile kõige lihtsamaid asju, et kuidas kaitsta oma äh, paroole, kuidas äh, mitte sattuda andmepüügi ohvriks, tegemist on tihti väga lihtsate meetmetega ja ma tõesti arvestan äh, teie kõigi toetusega, aga kasutan siin ka võimalust ütlemaks, et algusest peale ma olen äh, esinenud üleskutsetega, meil on juba väga öö, äh, olulisi saadikuid, muuhulgas ka teid, me tahame Euroopa Parlamendi saadikutest, institutsioonide esindajatest, tõesti meie mm, esindajad kodanikuühiskonnas, see on, ähm, tõesti on vajalik, et me kõik selle nimel tegutseksime. ja teiseks öö, ähm, e, digitaalse hariduse äh, tegevuskavad. Äh, väga julgustav on see, et me tõesti tegeleme sellega, et me peame tegema koostööd <clears throat> koos haridussüsteemiga ja me oleme selgelt öelnud, et me tahame ühelt poolt seda, et meil oleks äh, suurem roll naistel ja tüdrukutel, me tahame õpetajatele organiseerida rohkem koolitusi, sest äh, tihti räägitakse, et noortel ei ole piisavalt mm, oskusi, aga see puudutab ka õpetajaid ainult kakskümmend viis protsenti õpetajatest omavad vajalikke oskusi selleks, et neid ka edasi anda. nii et me oleme ette näinud vastavad vahendid, me jätkame koostööd ministritega selleks, et saavutada edu. ja teavituskampaania on ka ette nähtud, pilootprojekt, see on väga konkreetne, tegemist on Selfie programmiga, kus antakse koolik-, nendele võimalus ennast ise hinnata, et kui kaugele nad on digitaalses Äh, valdkonnas jõudnud, millised on nende vajadused. Äh, esimeses faasis oli tegemist kuuesaja viiekümne kooliga, aga väga varsti käivitame teise faasi äh, kevadel. see on väga julgustav, me peame jätkama koostöö tegemist haridusministritega selleks, et näha, kuidas neid meetmeid ellu rakendatakse ja et me näeks, millised on nende, milline on nende mitmekordistav mõju. aitäh! aitäh, Helga Trüppel, palun! suur aitäh siia tulemast, lugupeetud volinik äh, Viimase kuu jooksul on meil olnud võimalusi teineteisega korduvalt kõnelda nendel teemadel ning äh, tegelikult äh, lõppude lõpuks loeb ju see, kuidas me digirevolutsiooniga toime tuleme, me kõik naudime neid uusi võimalusi, meil on juurdepääs kultuurile, filmidele ja nii edasi, aga teisest küljest, aga vihakõned, libauudised, autorite ja filmitegijate ärakasutamine ning ähm, kvaliteetajakirjanduse probleem äh, tähendavad, et me peame äh, nutikalt seadusloomele lähenema selles vallas. Äh, ma äh, ei saanud kogu aeg siin olla, mul oli härra Oettingeriga kohtumine, aga siiski mulle tundub, et see üldine joon, mille te olete võtnud, on väga õige või suund, mille te olete võtnud, on õige. ja äh, ma tahaksin esitada järgneva küsimuse. mõned nädalad tagasi tulite te välja digitaalse avaliku platvormiga ja ma tahaksingi teada, mm, kuidas asjad sellega praegu on, aitäh! Merci, merci beaucoup, madame aitäh, proua Trüppel, tõepoolest äh, suur tänu selle väga viljaka koostöö eest, äh, sest see võimaldab meil pidevalt äh, saada ettepanekuid, mis võimaldavad meil lõpuks rääkida üht keelt ja see on see, mida kodanikel vaja on. ja vastan kohe küsimusele, seda mainis ka proua Costa, see Euroopa filmide loend. meil on kaks eesmärki. Äh, suurendada Euroopa filmide nähtavust, sest me kõik oleme uhked selle üle, mis meil on, aga me peame suurendama täna nähtavust selleks, et ka noored äh, teaksid, et äh, sellised filmid on olemas, et neil oleks soovi neid ka vaadata. et see filmide loend selli-, mm, sel kujul, nagu ta praegu on ette nähtud, peaks ähm, toimuma kahes etapis, esimene etapp Äh, tähendaks seda, et see oleks suunatud ainult professionaalidele, tegemist oleks B2B äh, platvormiga ja sellel platvormil oleks võimalik näha, et äh, millised Euroopa filmid on kättesaadavad millistes riikides, millistes liikmesriikides. ja nagu ma Berliinis ütlesin, ähm, organiseerin esimese ümarlaua, meil on juba esimesed mõtted olemas, vaja on tegeleda brändinguga, vaja on Mm, äh, teha tööd selleks, et film, meie filme muuta atraktiivsemaks ja võib-olla oleks vaja ka mingisugust äh, toimetusepoolset ähm, poliitikat, et inimestel oleks äh, huvi neid filmi, soovi neid filme näha. ja teine pool, mis meil on ka ette nähtud, see võtab veidi rohkem aega ja me oleme kõigile ettepanekutele ja äh, soovitustele väga äh, avatud, see oleks B2C platvorm, et äh, kodanike kasutusele, kasutusse antaks äh, vahend, tänu millele nad, nad näeks, et kus nad saaksid legaalselt mingit filmi vaadata, kas nad peaksid ise kohale minema või on võimalik ka kasutada nõudmisel teenust. see on asi, millele me peame mõtlema, millega me peame tööd tegema esimeses etapis me, selle me saaksime luua väga kiiresti, oktoobrist kaks tuhat kaheksateist ja järgmisel aastal meil võiks see tõsiselt käsu, käima minna, aga teise etapi jaoks on meil vaja rohkem aega selleks, et näha, millised on vajadused ja soovid. jah, aitäh! jätkame pärast koordinaatoreid järgmiste kolleegidega, kolleeg Suhissas, palun. aitäh, lugupeetud volinik, aitäh ähm, selle väga ambitsioonika äh, programmi eest. Ähm, tahaksin paari asja rõhutada. esiteks äh, digitaalvaldkond ja vanemad inimesed, ma arvan, et siin on tõesti väga suur lõhe ja inimesed äh, käivad, osa inimesi käivad koolis ja neil on vähem probleeme, aga on vanainimesi, kes on tõesti ka kirjaoskamatud, et mida saaks ähm, nende heaks teha, sest nad ei saa ju hakkama selle digitaalvaldkonnaga. ja siin võib-olla on natuke liiga vara selleks, et rääkida lihtsalt libauudistest, aga äh, kas te võiksite Äh, rääkida sellest, et kuidas oleks võimalik vältida seda vähki, mille all me kannatame digitaalvaldkonnas. aitäh, proua Gabriel, palun. aitäh, härra Fissas, aitäh nende väga asjakohaste küsimuste eest. mis puudutab esimest küsimust, siis see on tõesti väga äh, raske et mm, me tõesti peame nõustuma, et vaja on teha rohkemat, meil ei ole praegu mingisuguseid imelahendusi, sest kui me räägime vanematest inimestest, siis äh, seal on väga eri, palju erinevaid kategooriaid. on äh, inimesi, kes on endiselt aktiivsed, kes soovivad äh, tea-, peale ligipääsu digitaalselt ja teised, kes seda ei soovi, me ei ole seni teinud ära piisavalt meil on nüüd ees tee, mis, äh, mille eesmärgiks on võimaldada vanematel inimestel omandada digitaaloskusi, mis võimaldavad neil edasi aktiivset äh, e-, elu elada. see on see upskilling pathways äh, skeem, mida olen tö-, välja töötanud koos volinik Tysoniga, aga teisalt me räägime sellest, et milliseid meetmeid me võiksime välja pakkuda. üks lahendustest, millega tegelen, on et meil oleks Digital Innovation Hubs, et digitaalsed innovatsioonikeskused. see on viieaastane programm, meil on veel kolm aastat ees, kaks aastat on see juba kestnud, meil on umbes äh, sada miljonit aastas selle jaoks ette nähtud, et ja eesmärk on, et aastaks kaks tuhat kakskümmend oleks igas piirkonnas sellised digitaalse innovatsioonikeskused ja need keskused võiksid siis ka tegeleda koolitusega, et kui meil sellised äh, keskused on piirkonnas ja mitte kaugemal, sellepärast et äh, vanemate inimeste jaoks äh, on äh, vahemaad palju pikemad kui noorte jaoks, siis see võiks olla üks lahendustest, aga tõepoolest, me peame jätkama rohkemate lahenduste otsimist ja mm, ja me võib-olla peaksime üritama rohkem asju tegema, teha Euroopa tasandil, sest äh, kui meil õnnestub seda teha, siis tänu Euroopa digitaalsete äh, töökohtade koalitsioonile ühe aasta jooksul on rohkem kui kolm ja poolele tuhandele inimesele suudetud pakkuda koolitust, enamus neist on olnud noored, aga mul on järjest rohkem kohtumisi partneritega, kes ütlevad, et nad sooviks tegeleda vanemate inimeste, haavatavate inimestega, sest tõepoolest mm, digitaalvaldkond ei ole mitte ainult äh, võimalus, vaid see võib tähendada seda, et inimesed jäävad rohkem kõrvale, muutuvad äh, ja, ja piirkonnad muutuvad järjest rohkem perifeeriaks ja mis puudutab libauudiseid, siis tahaksin kohe teha vahet äh, libauudiste ja legaalse sisu vahel, sest sellest äh, oli ka juttu. legaalse sisu puhul meil on äh, selge definitsioon olemas, ebaseadusliku sisu mm, osas meil on olemas määratlused, et tegemist on vihakõne ja muude asjadega, aga libauudiste jaoks meil ei ole isegi määratlust olemas. ma äh, sellega peavad tegelema erinevad töörühmad ja üks töörühmadest tegeleb just nimelt äh, libauudiste määratlusega ja see on see töörühm, kus on kõige elavamad arutelud. ja nüüd ootan äh, nende töö tulemusi, meil on äh, konstitutsiooniõiguse eksperdid seal, kuna meie õigustes on suuri erinevusi ja meil on tõesti suuri probleeme Äh, libauudised, tegemist ei ole iroonia, satiiri või arvamustega, vaid äh, seal on tõesti äh, soov kahjustada, võtta siis kas arvesse äh, kommertshuve, nii-öelda äh, klikipüüdjad või siis äh, on tegemist hoopis teistsuguse ühiskondlike eesmärkidega. nii et eksperdid tegutsevad sellega. minu jaoks on oluline see, et libauudiste puhul on minu meelest neli äh, elementi, millest me peame juhinduma, kui me otsime lahendusi. esiteks ka kaasamine, me peame kõik tegutsema, sel on kõigil oma vastutus sotsiaalmeedial, ajakirjanikel, mis on väga olulised Äh, kodanikuühiskond, institutsioonid, läbipaistvus, me peame teadma rohkemat äh, mehhanismide kohta, mida kasutatakse selleks, et äh, levitada valeuudiseid, ka rahavood, sissetulekud, mida sellest saadakse, ja usaldusväärsus, et kodanikel oleks vahendid, mis võimaldaksid neil tuvastada teabe e-, esmaallikas minu jaoks on oluline, et meil jääks alles vabadused, aga me võime tegeleda, tegeleda näiteks faktide kontrollimisega, anda rohkem võimalusi selleks ja mitmekesisus. me ei saa äh, libauudiseid ära kaotada, aga äh, miks mitte panustada kvaliteetsemale sisule, mis äh, siis lahjendaks seda Mm, ruumi, mis on õnnestunud endal hõivata libauudistel. aga märtsi keskel avaldame raporti ja kahekümne seitsmendal veebruaril korraldan teise avaliku arutelu, et kõik, kes ei ole ekspertide rühma liikmed, saaksid sõna võtta. ja ma arvan, et kõige olulisem on võtta arvesse erinevaid seisukohti ja öelda, et me oleme võimelised selleks, et meil oleks äh, ühine lähenemine. ma olen äh, öelnud, et ma soovin uusi lahen-, lähendu-, lähenemisi ja konkreetseid lahendusi. suur aitäh. Äh, Kristiina Levatska, palun. suur aitäh volinik selle väga huvitava avalduse eest Entschuldigung, Martina, ich kann nicht ahnen, wer palun vabandust, Martina, mina tegelikult ei tea, kes, äh, millist koordinaatorit äh, asendab, mulle võiks ka sellest keegi teada anda, nüüd saab sõna Kristiina Libatska. suur aitäh, lugupeetud volinik mul on kolm teemat, mille ma tahaksin tõstatada. ma tahaksin pöörduda tagasi digioskuste puuduse juurde õpetajate seas. tegemist on tõsise probleemiga ja sageli just õpilased teavad digivaldkonnast rohkem kui õpetajad. kuid tegelikult on välja käidud väga huvitav mõte Euroopa Õpetajate Akadeemia. kas te tahaksite need kaks mõtet kokku tuua selleks, et õpetaja hulgas digioskusi parandada? teine küsimus on järgmine Äh, digitaalne täiskasvanute ähm, tõrjutus. Äh, lugupeetud volinik, mm, mina oma äh, kontorist tegelikult korraldan vanuritele kursusi ja mm, palun pidage meeles, et vanuritel on omad assotsiatsioonid, organisatsioonid ju ja nad on kohalik kohalikele omavalitsustele vägagi hästi teada ja kui me anname kohalikule tasandile raha, siis see aitab ka meie vanureid. ja nüüd hariduskava. kuidas te tahate tagada äh, selle, et haridus oleks ka, ka kvaliteetne, kuidas te kavatsete hariduse kvaliteeti äh, kontrollida? ja viimane asi kas teie arvate, et tehnilisi lahendusi tuleks kohaldada kasutaja vaja, vanadus äh,, vanusele, vabandust? suur aitäh! ehkki püüaksite teinekord natuke vähem aega kulutada. aitäh! õpetajate digitaalsed pädevused, ma no, saan toetada kõiki äh, Äh, võimalusi, mis võimaldavad õpetajatel olla paremini informeeritud, äh, olla võrgustunud, äh, sest see puudutab muuhulgas täiskasvanuid, me teame, et kohalikul tasandil on tõesti väga palju algatusi, võib-olla on tõesti tulnud aeg võimaldamaks inimestel olla üksteisega paremas ühenduses, kasutades selleks ka äh, Äh, digitaalseid võimalusi, et nad saaksid juurdepääsu ka sellele kooli, selle, seda tüüpi koolitusele, ma ainult, ma kindlasti täielikult, täielikult toetan selliseid äh, võimalusi. ja kvaliteetne haridus, see ei ole meie pädevus, me teame, et haridus on äh, liikmesriikide pädevuses, tänu digitaalvaldkonnale saame rohkem sünergiat luua ja seetõttu ma to-, toetan mõningaid algatusi näiteks European Code Week, äh, Euroopa programmeerimise nädal, mis võimaldab rohkem kui ühel miljonil inimesel üle kogu Euroopa kolme nädala jooksul äh, oktoobrikuus äh, programmeerimise kaudu saada aru, et ähm, saadaks, et võidakse olla mitte ainult kasutajad, vaid ka sisuloojad ja kutsehariduse koolituse nädala raames sel, eelmisel aastal teist korda oli selline üritus ja ma tõesti väga tervitan seda, sest et ähm, kvaliteetne haridus on väga oluline, see on väga seotud kõigiga, kes esindavad ähm, tööturgu. Äh, me teame täna, et meil on vaja noori, kes oleks hästi haritud, kes äh, vastaks ka tööturu vajadustele. meil on vaja, äh, meil on vaja kolmesadat viiskümmend miljonit kolmsada viiskümmend tuhandet IT-spetsialisti, äh, paari aasta pärast viiskümmend tuhat, viissada tuhat, et äh, ettevõtted ja äh, haridusasutused peavad tegutsema käsikäes ja see on üks väga olulistest valdkondadeks minu jaoks. suur aitäh, Martina Michels, palun! ma tõesti vabandan, aga ma lähtusin sellest, et et me teeme kõiki öö, fraktsiooni öö, sõnavõtte hõlmava öö, ringi ja kõik saavad sõna. proua volinik, ma õnnitlen teid. selle idee puhul, mida tutvustasite Berliini festivalil Berlinale, minu kui berliinlase jaoks on see väga oluline. selline platvorm oleks väga teretulnud. Te ütlesite selle kohta juba nii mõnegi äh, kuid ma tahaksin teada, kas sellest kujuneb kommertsprojekt ja kuidas teil õnnestub äh, veenda Euroopa öö, äh, filmitööstust minetama senist territoriaalsuse printsiipi. kui me, kui me räägime autoriõigustest, äh, raamatukogudest, arhiividest muus,, muuseumidest, praegu käib ju arutelu selle kohta, et kultuuripärand on ebapiisav ja digitaliseerimisest üksi jääb väheks kultuuripärandi säilitamiseks. kas teil on selles osas mingeid konkreetsemaid mõtteid juba praegu? aitäh, proua volinik. Merci, merci. suur tänu. suur tänu küsimuste eest, mis puudutavad Euroopa filmiloendut nagu ütlesin, me ei ole veel jõudnud kommertsiaalse, äh, kommertsetappi. minu jaoks on oluline see, et meil oleks äh, mingi ühtne pöördumiskoht, sest ähm, praegu on väga palju erinevaid tellitavate videotega platvorme, on ka häid äh, kohti, aga eesmärk on, et meil oleks üks koht, kus oleks võimalik leida kogu seda pärandit, mis meil on, et oleks võimalik saada teavet, et kust oleks võimalik leida mingeid Euroopa filme. sest mõningates liikmesriikides on olemas juba sellised äh, andmebaasid, aga mina äh, teeks ettepaneku, et me korraldaks selle Euroopa tasandil. ja mis puudutab teist faasi, siis ma olen tõesti väga avatud arutelule, ma ütlesin, et ma ei taha tulla välja omalt poolt mingi mõttega, seda teistele peale suruda. minu jaoks on oluline saada siin sisendit, olulised on autoriõigused, ma tahaksin tõesti austada äh, osalejaid, ma tõesti äh, Äh, olen väga avatud ettepanekutele, Berlinaalel oli tõesti väga hea ümarlaud, meil on veel kaks kuud äh, arutelusid ja kohtumisi, kus me tegeleme nende küsimustega, meil tuleb ka teine ähm, ümarlaud Cannes'i festivali ajal ja siis me jätkame tööd kuni äh, oktoobrikuuni, selleks, et valmistada ette prototüübi käivitamist ja tõesti olen teie käsutuses selleks, et anda teile kogu vajalikku infot. mis puudutab autoriõigusi kultuuriga seoses, me ootame parlamendi hääletust ma oma sissejuhatuses ka ütlesin, et me oleme väga tänulikud teile selle eest, mida te olete teinud, aga me ootame lõpphääletust märtsi lõpus või aprilli alguses. et ma nüüd tahaks tõesti üle minna väga oluliste küsimuste juurde. meie jaoks on väga oluline äh, Äh, jääda selle ettepaneku ambitsioonikuse juurde, vaja on, et algaksid läbirääkimised. suur aitäh, härra Ossijevski, palun. komisjoni kultuuri będę presentować raport o meie kohtumisel kultuurikomisjonis äh, tulen mina välja äh, struktuursete finantstõkete tõkete osas kultuurile juurdepääsul ja äh, me teame, et on erinevaid tõkkeid, äh, mis takistavad inimeste juurdepääsu kultuurile, näiteks äh, piletite ostul ja nii edasi, aga me ei tea väga palju sellest, kui me räägime veebipõhises kultuuris osalemisest. proua, te ütlesite ise ka, et me tegelikult ei tea, kust saaks näha veebis näiteks Euroopa filme, kuidas neile ligipääsu saada ja seetõttu eh, peaksid tegi Eurostati eh, uuringut laiendama selleks, et me saaksime paremini oma poliitikaid planeerida, selleks, et tagada parem juurdepääs kultuurile. mina olen Poola eesistumise ajal olnud ka kultuuriminister ja ma mõistan, kui ja mm, ma tean, kui paljudel Euroopa filmidel ei ole lihtsalt juurdepääsu autoriõiguse mm, probleemide tõttu ja neid filme on tõesti ääretult palju ja autoriõigusega on äh, suuri raskusi. ja mina tahaksin äh, ettepanekuid laiendada selleks, et mitte äh, blokeerida Euroopa kultuuritooteid just selliste konfliktide tõttu, aitäh! aitäh! Äh, tunnustan äh, selle algatuse eest, et äh, saada aru, millised on tõkked ja mul on väga hea meel, et me saame ühiselt seda tööd jätkata. meie jaoks on see väga kasulik ja parlament on olnud väga hea partner meie jaoks, me saame väga konkreetseid ettepanekuid teha ja me peame vaatama, et kas me saame siis neid ellu rakendada või saame läbi viia mingisuguseid pilootprojekte nii et ähm, tõesti olen väga nõus selle ettepanekuga. kolleeg Nikov, palun. jah, уважаема госпожо Габриел, първо ще кажа няколко неща, които ги знаете. suur aitäh, proua Gabriel. nelikümmend protsenti Euroopa elanikkonnast äh, äh, ei oma äh, piisavalt digioskusi. kahekümnel protsendil ei ole üldse digioskusi Bulgaaria on eelviimasel kohal selles pingereas, sellepärast et ainult üks neljandik elanikkonnast omab teatud määral digioskusi. tegemist on tõkkega, mis takistab juurdepääsu kultuurile. me tuleme välja strateegiatega, me rakendame neid ellu, aga me ei võta arvesse seda, kui kaugel meie elanikkond tegelikult nende strateegiatest on ja seda ainult seetõttu, et neil puuduvad digioskused. käidi välja mõte töötada välja mm, riiklikul tasandil digioskused ähm, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta keskpaigaks. aga millised on e-, edasiminekud selles valdkonnas? teiseks, te mainisite digiharidust kas on mingeid konkreetseid meetmeid äh, hajusalt äh, asustatud aladel Euroopas, aitäh? Цифрите днес са повече от алармиращи. Вие самия ги цитирахте. Не случайно и заради това. jah, tõesti, suur aitäh teile. Äh, need näitajad on tõesti murettekitavad ja teil on täiesti õigus sellele asjaolule tähelepanu juhtida ja seetõttu tahaksin mina äh, just pööratagi tähelepanu digioskustele, sellepärast et meil tegelikult on võrratuid finantsinstrumente ja strateegiaid, aga mm, kui äh, me digioskusi, äh, digioskuste taset kodanike hulgas ei paranda, siis me ei saa mitte kunagi digipöördest kasu. me teame, et kõikidel liikmesriikidel on riiklikud strateegiad kuid äh, eesmärgiks ei ole mitte ainult äh, see, et äh, strateegia paika saaks. ei, oluline on see, et strateegia ka ellu rakendatakse ja et see ka edusamme endaga kaasa toob. me oleme püüdnud näidata omapoolset lisandväärtust oleme pannud, proovinud anda omapoolset lisandväärtust riiklikele strateegiatele. ma võin siinkohal tuua näiteks Euroopa kutseõppe nädala ja on ka palju teisi algatusi tegelikult, mis näitavad, et digioskused äh, on äh, elulise tähtsusega, aga tahaksin veel kord korrata, et äh, liikmesriigid mm, on jäänud kindlaks oma pädevusele selles vallas ja nad tahavad teha tööd riiklikul tasandil selles valdkonnas aga uued tehnoloogiad äh, arenevad muudkui edasi ja me peame omalt poolt ka võib-olla lähenemist äh, muutma. Te äh, küsitasite küsisite ka Euroopa Liidu nende piirkondade kohta, kus elab vähe inimesi ja seal töötavate õpetajate kohta ma pean ütlema, et kui me võtame vastu programme ja meetmeid, siis esmajoones me peame äh, tagama juurdepääsu internetile nendes piirkondades. me peame äh, tagama selle, et inimesed hõredalt äh, asutatud aladel oleksid, äh, et neil oleks juurdepääs äh, internetile. sellepärast et seitsekümmend prot-, seitsekümmend kuus protsenti Euroopa majapidamistest omab internetiühendust, aga kui me räägime maapiirkondadest, kaugematest, äärepoolsematest aladest, siis internetile juurdepääs jääb alla neljakümne protsendi. ja see peakski olema meie töö lähtepunktiks Äh, see on meie tegevuskava üheks osaks äh, ning suureks väljakutseks ongi see nüüd äh, praktikas rakendada. seetõttu me peamegi mõtlema ka Euroopa Liidu eelarve peale ja nende ressursside peale, mida tuleviku tarbeks peab eraldama, aitäh! suur aitäh! härra Flanagan, palun! suur aitäh! Äh, mina ei ole tegelikult selle komisjoni liige ja suur aitäh, et te mind siia sisse lubasite, ma usun, et tegelikult teiste komisjonide esimehed võiksid teilt äh, paljugi õppida, volinik Gabriel. Mm, ma tahaksin rääkida kõrgetasemelisest äh, libauudiste töörühmast. täna te rääkisite läbipaistvusest, te rääkisite erinevatest mehhanismidest, te rääkisite usaldusväärsusest, te rääkisite ka heast äh, kommunikatsioonikeskkonnast. kui Iiri äh, elanikud kuulsid sellest, et üks kõrgetasemelist libauudiste töörühma liige Äh, olin mina siis, äh, mult küsiti, et mida mm, ma teha tahan, sest et äh, et, et kui, kui nad said teada, kes valiti sinna, siis mina sain suure hunniku e-, kirju, küsiti, mida ma selle osas ette võtan, sellepärast et inimesed olid hirmul, kui nad nägid, kes sinna valiti. Ähm, ja üks uuriv ajakirjanik näiteks vallandati ähm, ja kuueteistkümnendal jaanuaril ma võtsin teiega ühendust, see oli üle kuu aega tagasi, te räägite heast kommunikatsioonikeskkonnast, aga miks mina ei ole oma küsimusele vastust saanud, kahekümne viiendal jaanuaril ma kirjutasin teile uuesti ja ma ei ole ikka veel vastust saanud. ja mida mina tahan? mina tahan, et mina ja asjaomane ajakirjanik saaksid teiega kohtuda selleks, et selgitada, miks äh, see konkreetne inimene, Steven Ray, äh, on väga halb valik sinna töörühma. Äh, te räägite ka mitmekesisusest, meil ei ole mitmekesisust ja kõnelejad katkestatakse. Teie sõnum jõudis kohale, proua Gabriel, teie vastus palun. aitäh, härra Flanagan peadirektoraadi nimel saadeti vastus, ma olen seda näinud, ja vastuses öeldi seda, mida ma ise oleks ka vastanud, muuhulgas isiklikult ja nüüd ka teile näost näkku, et äh, see valik, seda valikut ei tehtud valides mingeid inimesi välja. Te saate selle kirja kätte, aga selles kirjas öeldi, et valik toimus teatavate kriteeriumite alusel äh, Äh, ekspertiis, äh, geograafiline tasakaalustatus ja meeste-naiste tasakaal. Äh, me saime kolmsada viiskümmend kandidaati ühe kuu jooksul ja valit-, nende hulgast valiti välja kolmkümmend üheksa, ma olen valmis teiega kohtuma, pange kiiresti see aeg paika selleks, et oleks võimalik rääkida sellest. väga hea, aitäh! kolleeg Mainov, palun. siin ei ole ilusateks sõnadeks aega, äh, aga ütlen siiski, et äh, väga hea meel on teid äh, siin uuesti näha, kolm küsimust minu poolt ka kõigepealt võib-olla poliitiku soovitus pigem, ma arvan, et te olete teadlik sellest, et IKT-sektor on Äh, üles ehitanud väga muljetavaldava võrgustiku äh, koolituskeskustest, mis pakuvad digioskuste alast koolitust. ja kas me saame seda potentsiaali mõnda aega ära kasutada, enne kui liikmesriikide riiklikud äh, haridussüsteemid järele jõuavad, sest need olemasolevad süsteemid on väga head, aga nad on siiski suunatud erasektori plaanide realiseerimisele kuid äh, potentsiaal läheb raisku siinkohal ja ma arvan, et tegelikult me oleme valmis koostööd tegema. teine küsimus, see puudutab alaealiste kaitset, homme meil toimub äh, selleteemaline arutelu ka, aga äh, väga paljudes perekondades lapsed kasvavad üles ilma ema-isata, ema-isa on kuskil välismaal tööl ja neid kasvatavad hoopis vanavanemad ja me peame äh, keskendumegi neile vanavanematele, õpetama neile, kuidas eh, oma lapselapsi kaitsta, see kõlab küll kummaliselt, aga mina olen läbi minu pilootprojekti ja ma olen teada saanud, et väga paljud tööd on vaja selles valdkonnas veel ära teha ja kolmas äh, äh, küsimus libauudiste koha pealt. palun Äh, varsti toimuvad, ehk siis järgmisel aastal toimuvad Euroopa valimised ja keskendugem äh, võitlusele libauudiste vastu, äh, eriti kui me peame silmas järgmise aasta parlamentaarseid valimisi. me ei tohi raisata liiga palju ressursse pikaajalistele strateegiatele, jätame selle järgmise komisjoni hooleks. ma tean, et teie võib-olla ei ole seda valmis ütlema, aga mina teen selle ettepaneku teile ise. keskendume nendele libauudit-, tele, mis püüavad äh, tõenäoliselt äh, valimistulemusi muuta ja kui me suudame seda teha, siis tõenäoliselt saab meil olema kõige Euroopa-meelsem Euroopa Parlament. aga seda ainult siis, kui me edukad oleme. suur aitäh, proua Gabriel, teie vastus palun. nagu благодаря, господин Malinov. suur aitäh, härra Malinov. kõik kolm küsimust on ääretult olulised. kõigepealt esimene küsimus, jah, tõesti oleks parem, kui äh, koostöö oleks laiapõhjalisem ja see on tegelikult ka olemas juba mõnes liikmesriigis, sellepärast et on riiklikke koalitsioone, kes tegelevad äh, digivaldkonnaga, meie üle-euroopaline koalitsioon äh, mm, moodustub üheksateistkümnest riiklikust koalitsioonist ja tegelikult oleks hea, kui kõikidel liikmesriikidel oleks oma riiklik koalitsioon selles vallas Äh, iga-aastastel kohtumistel juunikuus äh, Bulgaaria digitippkohtumise ajal ka äh, oleks mõistlik seda teemat arutada ja võib-olla võib mingeid muid ettepanekuid ka siin vallas kaaluda nüüd lapsed, kelle vanemad välismaal töötavad, see on teema, millega me siiani väga tegelenud ei ole, aga see on tõesti mõnedes liikmesriikides otsustava tähtsusega teema ja me oleme avatud kõikidele uutele mõtetele. libauudised ja äh, järgmised Euroopa valimised, Euroopa Parlamendi valimised, jah Mm, see on üks äh, neid dimensioone, mida me kindlasti arvestame ja me tegeleme sellega ka äh, kõrgetasemelises äh, töörühmas. Mm, ja see ongi see sõnum, mille ma püüan välja saata ka ekspertidele. meil on pikaajalised meetmed ja e, meil on teatud e, meediakirjaoskuse tase, e, meedia on pidevas arengus ja see areng jätkub kindlasti ka lähiaastakümnetel, aga meil on praegu kohe vaja lühiajalisi meetmeid ja nende lühiajaliste meetmete hulgas äh, Mm, eh, me keskendume kindlasti ka järgnevatele Euroopa Parlamendi valimistele, see raport või äh, dokument avaldatakse ja me kindlasti võtame arva, arvesse kõiki arvamusi, enne kui see dokument avaldatakse aprilli lõpus, aitäh. pidin natuke ootama, minu meelest äh, saks-, tõlge saksa keelde võtab veidi rohkem aega kui mõnesse muusse keelde. suur aitäh mina tahtsin küsida selle kohta, kuidas oleks võimalik paremini äh, julgustada või, või äh, jah, julgustada äh, huvi kultuuri vastu. ma usun, et platvormid ja otsingumootorid edendavad pigem algoritmide tõttu peavoolukultuuri, aga me peame tegelema ka sellega, et oleks tagatud erinev sisu ja et tarbijad seda ka teaksid see võiks olla ka osa digitaalse ja meediakirjaoskuse strateegia mm, lähenemisest. ja ma tahaksin teha ka teile ühe ettepaneku. Äh, erialane äh, kirjaoskus on ka midagi, mis äh, tegelikult sobib kogu digitaalse tulevikuga. meil on järjest rohkem aega ja meil on võrratud digivahendid Äh, mis muutub järjest huvitavamaks ja arenevad järjest rohkem ja väga paljud inimesed viidavad seal aega ja mina edendangi seda valdkonna ja ma tahaksin teiega kohtuda, et äh, sellest kutsealasest kirjaoskusest rääkida selles vallas. Äh, ja mm, inimesed räägivad STEM-ist, mitte STEAM-ist ja tegelikult A täht tähendab seal kunsti või aats tähendust, tähendus on tal ja Äh, tegelikult see äh, kunstivaldkond on ka väga oluline teema. Äh, täna hommikul keegi teie kabinetist oli hommikusöögil meiega ja ta ütles, et ta, te olete väga huvitatud äh, alustavatest projektidest, aga ma tahaksin teada, mida nende alustavate projektide all silmas täpselt peetakse? Merci, merci beaucoup. aitäh Äh, nende küsimuste eest. esimese kohta, et kuidas suurendada huvi. ma arvan, et me oleme piisavalt ambitsioonikad, aga on vaja olla veelgi ambitsioonikam, sest ühest küljest on meil, meil ähm, seadusandlikud algatused, aga on ka mitteseadusandlikke algatusi, ma alustan kohe audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga, E, ja üks ettepanekutest oli, et äh, oleks mingi teatav äh, protsent Euroopa teostest, mis peaksid äh, olema esindatud, see on üks uutest ettepanekutest. Ähm, aga teisalt me teame väga hästi, et noorte jaoks ei piisa seadusandlikest meetmetest me räägime sellest, et me peaksime neid harima, et nad oskaksid seda sisu hinnata äh, ja vaja on hakata sellega tegelema juba kõige nooremate laste puhul, et võib-olla kasutada näiteks tuntud inimesi, et kui midagi ütleb mingi isik, keda nad austavad ja imetlevad, siis see on palju mõjusam kui midagi, mida räägib õpetaja traditsiooniliselt koolis. vaja on neid asju kombineerida, osata ja vaja on kombineerida veel ühte asja. me teeme koostööd mõningate parlamendi kolleegidega ja vaja on äh, rohkem äh, ruumi anda loovtööstusele Euroopas, tegemist on majanduslikus mõttes ja tööhõive mõttes suuruselt kolmanda sektoriga, noortel on seal tõesti tohutult võimalusi, näiteks animatsioon, see on tõesti väga meie suur edulugu, on võimalik, on vaja anda noortele võimalused tänu ähm, tänu tarkvarale ja algoritmidele võib neil olla mingi huvitav töö, mis võimaldab neil saada ka korralikku palka. ma olen tõesti väga avatud sellistele ettepanekutele ja pangem kiiresti paika kohtumise kuupäev, et meil oleks võimalik äh, sellest rohkem rääkida. mingeid imelahendusi ei ole, ei ole mingit imeravimit, mis meile toob äh, tulemusi tänu uutele tehnoloogiatele on vaja erinevaid tasandeid rohkem kombineerida selleks, et me saavutaksime edu. suur aitäh, kolleeg, palun, järgmine kolleeg, palun suur aitäh, ma tahaksin volinikult küsida veidi rohkem libauudiste teema kohta ja ta rääkis, et mingit definitsiooni ei ole kokku lepitud. kas te olete minuga nõus, et tegelikult peab olema rangelt piiritletud määratlus, definitsioon selle kohta, mis peaks tagama selle, et eh, libauudisteks tituleeritakse need, mis on tõestatult valed uudised, kus on olnud tõesti tahe petta. sageli eh, poliitikud valikuliselt eh, tsiteerivad fakte selle selleks, et äh, oma argumente tugevdada, teiste omi äh, nõrgendada, näiteks Eurotsoonis härra Draghi äh, kindlasti ütleks, et euro on edulugu, vaadakem ähm, kaheksateistkümne kuu näitajad, mina aga usun, et euro on halb asi ja võiks öelda, et vaadake, mida viisteist aastat Itaalia majandus on teinud, keskendugem lõunapoolsetele riikidele ja mitte kumbki meist ei levitaks sellisel juhul valeuudiseid, aga ma mäletan, et päev pärast Ameerika presidendivalimisi olid teatud veebilehtedel Twitteri postitused, eh, kus eh, öeldi, et Donald Trump eh, võitis mm, populaarse hääletuse ka, aga see oli tegelikult valeinfo ja te kindlasti olete nõus ka sellega, et usalus, usaldus äh, avalike institutsioonide vastu on ka hääbumas ja äh, siin on öeldud, et, et äh, me peame püüdma kuidagi Euroopa meelde, meelsema parlamendi järgmistel valimistel saada ja kui nüüd langeda sellesse lõkku, tiksu, eh, et midagi eh, on eh, libauudis sellepärast, et, et see ei sobi, siis sellega õõnestatakse veelgi rohkem avalikkuse usaldust minu arvates. jah, me peame välja pakkuma sellise määratluse, mis tõesti oleks vastupidav, meil ei tohi olla siin mingisugust äh, hägust äh, määratlust, et äh, sellepärast ma alguses ütlesin, et arvamus, satiir ja iroonia ei saa olla libauudised. aga me tõesti peame väga tähelepanelikud olema oma määratluse puhul, tuvastama need kriteeriumid, milles me oleme kõik ühel meelel. ja ma loomulikult ei taha mingisugust äh, tõeministeeriumi ega tsensuuri me tahame säilitada meie vabadused ja põhiõigused, sõnavabaduse õiguse infot saada, aga me tahame kasutada kõiki neid võimalusi, mida pakuvad meile uued äh, tehnoloogilised võimalused, äh, mis äh, on teinud võimaluse, võimalikuks idufirmad, see kõik on väga keerukas, aga ma saan teiega ainult nõustuda, et definitsioone osas me pea, tõesti peame olema väga tähelepanelikud. ja, suur aitäh! enne kui alustame teist aruteluvooru, on mul lühike küsimus. Euroopa Komisjon ei viinud läbi eh, loov Euroopa programmi hindamist. pidi esitama kaks tuhat seitseteist detsembris. tegelikult ei ole see väga tore, kui Euroopa Komisjon ei pane pea kinni endale kehtestatud tähtaegadest. ja samas kutsutakse meid üles uue programmi kallal töötama, komisjon teeb juba seda praegu, aga samas liigub mitmeid kuulujutte selle loov Euroopa programmi tuleviku kohta. mis on suunatud sellele, et kultuuriprogramme tõlgendatakse ühtemoodi, meediaprogramme teistmoodi. ja ma tean, et te teete jõupingutusi, et meediaprogrammi senisest paremini sätestada. Teie osa, selles osaleb ka Euroopa filmikonverentside liit ja me näeme, kuidas te seda, seda filmikunsti osatähtsust väga kõrgelt hindate. aga me tahaksime siiski täna juba kuulda, milline sa, peaks olema äh, tulevik, kas see saab olema iseseisev meediaprogramm või see saab olema Loov-Euroopa programmi osa. seda enam, et äratuntavus, nähtavus äh, sealhulgas Euroopa kultuuri, Euroopa meedia tähtsus säiliks. mitte nii, et äh, me läheme lippude lehvides äh, lihtsalt põhja. kuhu suunas me areneme, proua Gabriel? aitäh, proua mm, äh, esinejana, proua Kaamerveret me ei saa siin ette ära öelda, millised saavad olema läbirääkimise tulemused, aga ma tean, mis seisukohti me kaitseme. meediaprogramm on üks meie sümbolitest, see on äh, üks äh, suurematest edulugudest. kakskümmend kuus äh, aastat oleme kaks koma neli miljardit eurot investeerinud, rahastame rohkem kui kahte tuhandet projekti aastas, nii et seda tuleb tõesti säilitada. minu jaoks see vastus küsimusele on, et ei mai kaitse seisukohta, mille eesmärgiks oleks seda programmi lahjendada, seda on vaja säilitada ja vastupidi, meil on vaja teha maksimaalset selleks, et suurendada programmi eelarvet, keegi ei saa seda ette ära öelda, aga meie suund on selline. meil on praegu ette nähtud kaheksasada kakskümmend miljonit eurot, aga isegi nii vähese rahaga on äh, loodud väga palju lisaväärtust, nii et äh, jär-, eesmärgiks on, äh, et järgmise programmperioodi eelarve oleks suurem, aga äh, me siiski peame mõtlema ka aastatele kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend, kus mõningaid asju on vaja ka muuta meil on näiteks kakskümmend erinevat programmi siin, et võib-olla meil oleks vaja vähem programme, aga rohkem mõjukamaid programme see on äh, see nägemus, mis on minul ja minu meeskonnal olnud, aga me oleme avatud koostööle parlamendiga selleks, et meil õnnestuks seda äh, programmi kaitsta järgmise finantsperioodi ajal. kui me räägime programmi tähtsuse suurendamisest, siis loomulikult oleme me ühtsena selja, teie selja taga, võitleme ühiselt selle eest, aga ka uue programmi äh, koostamise eel oleks vaja seniseid arenguid siiski hinnata selleks, et mõista, äh, kuhu edasi liikuda ja mis võiks lihtsalt äh, leida lõpetamist. nii, meil on kaksteist minutit. ja Helga Trüüpel, palun. suur aitäh, ma tahaksin kaht-, kahte konfl-, eh, vastuollu minevat eesmärki siin kommenteerida ja see ei ole esimene kord, kui me seda teemat oleme arutanud. jah, tõsi on see, et eh, libauudised ei ole midagi uut, me oleme alati näinud seda, see on olnud kogu aeg meiega inimkonna ajaloo vältel, kuid eh, nüüd on selle ulatus muutunud hoopis teistsuguseks digiajastu arendamisega ja meil on vaja määratlusdefinitsiooni, aga pidage meeles seda, mida Trump rääkis alternatiivsete faktide kohta pärast oma valimisi, ametisse valimist, meil on ka sots-, sotsiaal nii-öelda robotid, eriti Venemaal, kes mõjutavad Euroopa ja Ameerika avalikkust ja see on ilmselge, meil on tõendusmaterjali selle koha pealt ja seetõttu ma arvan, et me ei peaks olema naiivsed ja loomulikult õige on ka see, et kui me tahame arukat seadusandlust, siis me ei tohi äh, rikkuda rikkuda pressivabaduse põhimõtteid. ja me peame olema väga ettevaatlikud, aga see ettevaatus ei tähenda, et me peaksime lihtsalt käed rüpes istuma, et me midagi ei peaks tegema. me peaksime reguleerima seda valdkonda hästi, mitte liigselt, aga kui me midagi ei tee, siis see ei ole õige lahendus minu jaoks, sellepärast et siis me anname nendele sotsiaalsetele robotitele äh, võimaluse internetis mida iganes teha. teiseks autoriõiguste teema, filmi küsimus ja digitaalne avalik platvorm, millest siin räägiti, räägitakse, kolleeg Michals ütles, et eh, siin territoriaalsust hinnatakse üle filmitööstuse poolt, ma arvan, et me kõik oleme huvitatud eh, piiriülest sest eh, teljest nii-öelda, aga kui me tahame seda, siis meil on vaja ka piiriüleseid makseid, sellepärast et vastasel korral me mm, elame filma, filmitegijate arvelt ja see ei saa meie eesmärk ju olla. ja Mm, ma ei lepi sellega enam. meil ei ole siin kas see või teine küsimus, kui me tahame piiriülest telge, siis me peame tagama selle, et autorid saavad ka tasu ja siis ei ole meil konflikte. aga kui me teeme seda nii ja me oleme seda kaheksa aastat niimoodi teinud, siis minu arvates ei ole see mõistlik enam. me peame leidma uusi võimalusi, kuidas rahastada oma nii-öelda kroonijuveele, nagu Juncker neid kutsus. suur aitäh, proua Gabriel, teie vastus palun. aitäh, proua Trüüpel mis puudutab libauudiseid, siis ma olen teiega nõus ja seetõttu me olemegi selle töö algatanud, sest me ei saa jääda lihtsalt pealt, pealtvaatajateks, võttes arvesse, mis toimub. aga ma olen algusest peale öelnud, et me ei ole veel jõudnud nii kaugele, et me tuleks välja mingi õigusloomelise ettepanekuga, sellepärast et me peame kõigepealt teama, mida me peaksime reguleerima. et kui me vaatame, siis meil on tõesti äh, vaja seda nähtust paremini tunda, sellepärast tulin välja selle ähm, töörühma ettepanekuga, sellepärast tuleb kõigepealt välja teatis, aga mitte õigusloomelist et, ettepanek. meil on vaja seda nähtust paremini tundma õppida, meil on vaja tundma õppida neid mehhanisme ja siis me lõpuks äh, saaksime vaadata, et äh, mida edasi teha. mis puudutab territoriaalsust, äh, siis meie eesmärk on sama, et autorid ja loojad äh, peavad saama tasu, sest nemad loovad sisu ja see on õigluse küsimus, et nad peavad saama sellest tasu ja mis puudutab kapseti, siis tahaksin mainida midagi, mida on tihti valesti tõlgendatud, millest on valesti aru saanud, meie ei puuduta vaja õigust sõlmida lepinguid, anda litsentse, me tahame lihtsalt võimaluse anda seda teha aga nagu ma eile ütlesin, ähm, äh, esimene triloog äh, on toimunud, see oli väga positiivses õhkkonnas ja tõesti mõningaid asju on vaja täpsustada, seda saab teha triloogidel, aga mõelgem praegu ka meie digitaalsele ühtsele turule, et me tõesti tahaksime, et äh, mõningad kodanikud näiteks, kes esindavad vähemuskeeli äh,, et nende ekraanid ei jääks äh, mustaks, kui nad äh, lülitavad sisse oma arvutid või äh, televiisorid. Need on need inimesed, kes ei saa praegu kasu, ähm, kes ei saa kasu digitaalsest ühtsest turust. et siin on vaja tõesti leida tasakaalu ja vaja on olla ambitsioonikas ja samal ajal keskenduda peamisele meil ei ole väga palju aega selleks, sellepärast et kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta on tõesti võtmetähtsusega. meie eesmärgiks on aasta lõpuks ähm, lõpetada töö kõigi nende äh, taga, äh, ettepanekutega. meil on nelikümmend neli äh, ettepanekut ainult üheteistkümnega on töö lõpetatud, et äh, tõesti, kui me näeme, et kodanikud on küberturbe osas murelikud, oma pädevuste osas murelikud, siis äh, meil on tõesti vaja tegutseda. suur aitäh! ma arvan, et komisjoni, meie komisjonis pole arvamust, et kas nii või naa, vaid et on lihtsalt vastus jaa ja kõik eh, me toetame seda ja selles ei ole üldse vaieldav, meil on vaja piiriüleselt tagada juurdepääs kultuuriväärtusele, meil on vajalik leida ainult õige tee, kuidas selleni jõuda. Eh, veel üks sõnasoovija, palun, kolleeg Iirimaalt. Um, suur aitäh jaa, te andsite mulle vastuse ja ütlesite, et te saatsite mulle vastuse, aga ma võtsin oma kontoriga ühendust ja mulle on öeldud, et meie ei ole vastust kätte saanud. ja me äh, tegelikult äh, istusime ekraani ees ja ootasime pikisilmi teiepoolset vastust ja kui te tõesti oma vastuse mulle saatsite, siis palun selgitage, miks te ei vasta vastanud mu teisele kirjale, kust ma küsisin, et miks ma vastust ei ole saanud oma esimesele kirjale ja kuidas oleks võimalik koostada minu ja ajakirjaniku ja teie vaheline kohtumine, äh, sellepärast et äh, te saate šoki, kui te kuulete, mida meil teile öelda on, sellepärast et kui äh, rääkida libauudistest, siis te olete palgale võtnud nende eksperdi ja seda mitte heas mõttes ja me peaksime tegema mitte ainult internetile keskenduma, vaid ka trükimeediale. Äh, suur aitäh, teie sõnum jõudis kohale, kiri on väljastatud, te ei ole seda veel saanud. ma leian, et proua Gabriel ja tema töötajad kontrollivad seda asja üle, palun katsetage kahepoolselt omavaheliste töötajatega selgusele jõuda. nii seega oleme selle päevakorrapunktiga lõpuni jõudnud, ma tänan teid, proua volinik, et te nii põhjalikult olite valmis meie küsimustele vastama, ma tean, et selline pingpongi eh, menetlus on meie jaoks lausa standardiks kujunenud siin komisjonis, teie jaoks on see loomulikult pingutav, kuid minu arvates on selline mõttevahetus siiski intensiivsem kui vastata eh, küsimuste plokkide kaupa seega tänan teid tõepoolest südamest, et te tulite ja ma tahan avaldada lootust, et see pole viimane kord, kui te meie komisjoni ees esinete. tänan ka kolleege heade küsimuste ja heatasemelise arutelu eest. soovin teile, proua Gabriel, head päeva jätku. väike vaheaeg, viis minutit selleks, et kõigil oleks vaja korraks minna sinna, kuhu vaja ja siis jätkame avaliku kuulamisega. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid, ma arvan, et oleks aeg jätkata meie tänase istungi kuni lõpuni, et täidavad küsimused, mis seonduvad kultuurile juurdepääsuga. alustaksime selleks, et seejärel jõuda aruteluni see on esimene kord, kui meie komisjon tegeleb selle erakordselt tähtsa teemaga ja äh, Andrzej Zdrojevski on meie raportöör, ta kindlasti soovib ka sõna võtta, me tunneme tõsist huvi ekspertide arvamuse suhtes, kuidas te tähistaksite teie lähemaid uurimisvaldkondi, viidaksite mitte ainult sellele, kus on teatud tõkked ja barjäärid, vaid et eh, räägiksite, kuidas neid ka võib-olla ületada. volinikuga oli meil just arutluse voor nõnda-öelda pingpong eh, stiilis, see osutus väga eh, tulutoovaks ja elavaks aruteluks. me teeksime tegelikult võib-olla täna siin nüüd ka niimoodi selleks, et igal eksperdil on kümme minutit asjaomaselt sõna võtta, seejärel on kümneminutiline küsitluse vastuse ring, äh, minut küsimuse esitamiseks ja sellele järgneb lühivastus. ah soo, proua juhataja püüab aru saada, kuhuni ta jõudis aja, ei mitte mingit kümmet minutit presentatsiooniks, vaid viis ja siis on kümneminutiline küsimuste-vastuste ring. kõigepealt eh, tahaksin tutvustada meie esinejaid. vastavasisulised materjalid on teil olemas, kõigepealt on meil esineja Barcelonast, Katalaanist, Katalooniast siis on meil Euroopa fondi tegevdirektor Haagist ja siis Kaunite Kunstide Keskuse vanemnõunik äh, Brüsselist ja siis maksustamisnõunik Erasmuse ülikoolist Rotterdamis. me kutsusime ka viienda eksperdi, kolleeg Zimmermanni kes on Saksa Kultuurinõukogu tegevdirektor, kuid juhtus see, mis meid praegu kõiki tabab, nimelt ta haigestus gripi, mistõttu ei saa härra Zimmermann täna siin olla. ent ma usun, et ka neljast eksperdist on küll selleks, et tänase arutelu, arutelu käivitada ja kõigepealt annaksin sõna kolleeg Pere Almeedale. suur aitäh, ma tahaksin tänada teid selle eest, et te mind siia kuulamisele kutsusite kultuuri- ja hariduskomisjoni. tegemist on siis kuulamisega, mis puudutab teemat struktuurilised ja rahalised takistused kultuurile juurdepääsul täna on minu eesmärgiks äh, tutvustada teile aruannet, mille kallal me tööd teeme. me alustasime kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, äh, oma organisatsioonis selle kallal tööd et vaadata, kuidas on avaliku sektori rahastus äh, muutunud kultuurivaldkonnas äh, perioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat viisteist ja see on aruanne, mida me oleme siis ajakohastanud äh, vastavalt aastatele, mis on mööda läinud ja meie eesmärgiks on analüüsida olnud majanduskriisi, mis sai alguse aastal kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa ja selle mõjusid ja taha, tahtsime analüüsida ka kasinusmeetmete mõju riigieelarvelistele vahendustele, eraldi uudistele kultuurivaldkonda erinevates Euroopa Liidu riikides ja äh, see uuring pidid, äh, pidi näitama, et kriis ja kasinuspoliitika on mõjutanud äh, kultuuripoliitika eelarvet erinevates Euroopa Liidu riikides. ja see on mõjutanud ka Euroopa kodanike juurdepääsu kultuurile ja meie uuringu tulemused kinnitavad tegelikult seda teemapüstitust. kriis äh, tõi endaga kaasa äh, eelarveliste äh, vahendite vähendamise kultuurivaldkonnale ja võiks panna paika uusi meetmeid, vahendeid selleks, et edendada kultuuripoliitikate ähm, lõimumist Euroopa tasandil, aga esimeseks üllatuseks oli see, et tegelikult ei ole ajakohaseid uuringuid äh, eelarveliste kulutuste koha pealt äh, kultuurivaldkonnas Euroopas ja Euroopa Nõukogu on mm, kogu pannud ka dokumentide kogumikud, aga äh, neid alates aastast kaks tuhat üksteist ja mina Mm, tahaksingi, et äh, kõik teaksid, äh, kui palju riigid kulutavad kultuurivaldkonnale äh, ja väga vähe on selliseid uuringuid, kus on ajakohast informatsiooni selle koha pealt. nii, nüüd vaatame, millist metodoloogiat me kasutasime. me jagasime Euroopa riigid nelja geograafilisse rühma, Kesk-Euroopa riigid, Põhja, Ida ja Lõunariigid ja mm, nende Äh, äh, gruppide puhul meil oli teatud hüpotees, et äh, need, nende gruppide puhul võib näha erinevaid käitumismustreid ja me kasutasime andmeid erinevatest andmebaasidest, eriti just Eurostatist. Mm, ja siin on esimene joonis, mida ma teile näidata tahaksin ja see kinnitab, et eelarveliste vahendite eraldamine kultuurivaldkonnale liikmesriikides vähenes kolme protsendi võrra kahe tuhande seitsmendalt tuhandest kahe tuhande viieteistkümnenda aastani absoluutarvudes ning kultuuri äh, osakaal äh, muutus ühest koma neljateistkümnelt punktilt äh, ja selline kärbe oli tingitud sellest, et eelarved kultuurivaldkonnale vähenesid just lõunariikides. me räägime saja kolmeteistkümnest eurost inimese kohta ja see tähendab, et see on äh, kuus eurot vähem kui äh, aastal kaks tuhat seitse. mida me siit graafikult siis näeme, me näeme, et äh, suured kesk- ja põhjapoolsemad riikide plokid on tegelikult säilitanud eelarvelised kulutused ja neid suurendanud isegi kriisiaegadel konsolideeriva poliitikana ja äh, Mm, eelarvelisi vahendeid siis säilitati samal tasemel ja suurendati isegi, aga äh, lõunapoolsetes riikides on näha olulist langust selles valdkonnas äh, umbes kolmkümmend protsendipunkti on kultuurilised äh, eraldised vähendanud, vähenenud inimese kohta ja äh, idabloki äh, riikides äh, oli ka vähenemine ja Taanis näiteks kahe tuhande seitsmendal aastal äh, kakssada nelikümmend eurot äh, aastas inimese kohta ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, kakssada seitsekümmend üks eurot ja Kreekas oli ka olukord dramaatiline kahe tuhande seitsmendal aastal äh, kakskümmend kaheksa eurot inimese kohta kultuurivaldkonna kulutusi eelarvest ja see vähenes kahe tuhande viieteistkümnendal aastal viieteistkümne euroni. Hispaanias toimus ka vähenemine kahesaja viiekümne miljoni euro ulatuses, see on äh, siis kolm protsenti vähem äh, kultuurivaldkonnale äh, eelarvest, seda me oleme siin näidanud ka ja see näitab, et tegelikult me võime rääkida siin kultuurivaldkonna kokku kukkumisest, kultuuri investeeriti tõesti väga vähe ja majanduskriisis kultuur langes prioriteetide hulgas kõige viimasele kohale, see muutus äh, heaoluahela kõige nõrgemaks lüliks ja siin te näete nüüd korrelatsiooni eh, SKT eh, per capita ja kultuurikulutused per capita, nende näitajate vahel kahe tuhande seitsmendal aastal oli kaks peamist rühma, mis olid eh, omavahel seotud ja kui vaadata neid rühmi kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, siis need on natukene eemaldunud teineteisest ja see on äh, tekitanud lünga, äh, mis tähendas seda, et mõningatel Euroopa kodanikel oli juurdepääs kultuurile tänu riigieelarvelistele vahenditele, kuid teistes Euroopa riikides jälle mm, äh, ei olnud see olukord selline ja see tähendab seda, et kaks erinevat riikide rühma tekkis ja siin on kolmas pilt ja ma tahaksin siin näidatud rõhutada äh, küsimuste voorus me saame konkreetsemalt neid asju vaadata, aga eh, me näeme, et üllataval kombel eh, investeeringute protsent eh, idapoolsetes riikides on tegelikult kõrgem kui Euroopa keskmine näitaja ja see võib olla tingitud poliitilisest mentaliteedist riikides, traditsioonist, samamoodi üleminekust kommunismilt demokraatlikele liberaalsetele süsteemidele ja seetõttu oli vaja taas üles ehitada kultuuriline identiteet ka, aga Mm, meile jäi see igal juhul äh, eredalt silma, äh, need kulutused olid siis äh, oluliselt kõrgemad kui Euroopa keskmine ja Lõuna-Euroopa riigid jäid allapoole Euroopa keskmist. kui me räägime eelarveliste vahendite eraldamisest kultuurivaldkonnale Te näete, et kultuur võrreldes teiste poliitikate valdkondadega, nagu näiteks haridus ja mm, tervishoid, vähenes suuremal määral, äh, kultuur vähenes siis suuremal määral kui, kui need teised valdkonnad eelarvelised vahendid, äh, mida valitsused eraldasid, vähenesid siis äh, kriisiperioodil ja tegelikult see teema läks kohalike omavalitsuste vastutusalasse ja Kreeka äh, puhul tekkisid siin uued paradigmad. kahekümne seitsmendal aastal kulutati kolm protsenti eelarvest äh, ja äh, kahekümne viieteistkümnendal aastal juba viiskümmend protsenti kohaliku tasandi ametivõim, ametivõimud Äh, eraldasid siis äh, kultuurile, see näitas seda, et kesktasandilt liikus äh, pädevus selle valdkonna eest kohalikule tasandile. ja perekonnad, majapidamised on endiselt kulutanud kultuuri tarbimisele ja see on võimaldanud kultuurisektoril äh, Äh, vastu pidada äh, ja seetõttu ei olnud see negatiivne mõju riigieelarveliste vahendite vähendamise näol nii tugev sellele valdkonnale. kui vaadata Euroopa Liidu institutsioonide kulutusi tervikuna siis eh, Euroopa Liidul on eh, ühtekuuluvusfond, me oleme rääkinud null koma seitsmekümne viiest protsendist eh, Euroopa Liidu eelarvest ainult, ainult null koma seitsekümmend viis protsenti, aga see võrdub üks koma, ühe koma kaheksakümne seitsme euroga aastas iga Euroopa kodaniku kohta. see on siis summa, mis kultuurile eraldatakse ja seda tuleks ehm, ühtlaselt jaotada, aga ühtekuuluvusfondidest antakse raha esmajoones idapoolsetele ja läänepoolsetele riikidele, aga Creative Europe'ist on kesk- ja põhjapoolsetele riikidele raha antud. ja need on natukene aidanud katta neid eelarveliste laekumiste vähendamisi, mis sellel perioodil aset leidsid, aitäh! suur aitäh! tegelikult on lausa hirmuäratav, et tegemist on üldse esimese üle-euroopalise uuringuga Äh, mis käsitleb äh, avalik-õiguslike vahendite äh, kulusid kultuurile. Need on väga huvitavad tõdemused ja et selleks, et edasi minna, annaksin ma järgnevalt sõna meie raportöörile härra Zdrojevskile, palun i od razu powiedzieć, że moja orientacja, jeżeli chodzi o wydatki. suur aitäh selle ettekande eest. kui äh, rääkida mm, eelarvelistest kulutustest Euroopas, siis mina Poolas olen äh, töötanud ka kultuuriministrina, meie mm, rahastasime kultuuri äh, hästi ja kui ma olen kultuuri Mm, kuulutusi oma äh, kolleegidega arutanud, äh, siis äh, jah, tõesti näiteks Itaalias on kulutused vähenenud, aga see on seotud ka asjaoluga, et ähm, inimesed Kultuuriministeeriumis muutusid pidevalt, vahetusid pidevalt ja Hispaania samamoodi ja Tšehhi Vabariigis ka aga ma arvan, et äh, teie olete siin äh, metodoloogilise vea teinud, kui te olete äh, niimoodi riike kahte plokki jaganud kahe tuhande seitsmenda ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta vahel. olukord Saksamaal ja Hollandis tegelikult oli hoopiski teistsugune. Hollandis vähendati meeletult kultuurikulutusi, aga Saksamaal seda ei tehtud. näiteks investeeringuteks eraldatud raha, pidage palun meeles, et meie äh, valitsused otsustasid, äh, kas nad äh, tahavad investeerida kultuuri, saades sealt struktuurifondidest raha või mitte, ainult üheksa riigi tahtsid struktuurifondide raha kultuuri otstarbeks eraldada, nende hulgas oli ka Poola. ja siin näidati, et Poolas oli näitaja kakskümmend kaks protsenti, neile järgnesid Itaalia ja, ja Saksamaa ja teised riigid olid siis investeeringute vallas miinimumtasandil. aga mul on üks küsimus ka. ma arvan, et väga oluline on näha seda, kuidas investeeringud ja rahalised vahendid on jaotunud riigiti seda sellepärast, et investeeringud kultuuri äh, on defineeritud erinevates liikmesriikides erinevalt ja siis Teie olete väga head tööd teinud, kui te sellest tõkkest üle äh, olete saanud, näiteks äh, äh, Hispaanias korrida pilet läheb kultuurikulutuste alla, kui Hollandis osta ähm, auto suvila, siis see läheb ka äh, kultuurikulutuste alla. ehk siis riigiti on olukord erinev ja teie olete sellest tõkkest üle saanud, väga tubli, aga te peate siiski metodoloogiat ühtsemaks muutma, aitäh! ja härra Almeida, möchten Sie direkt darauf? nii äh,, proua või härra Almeida, tahate kohe sellele küsimusele vastata? La, la metodoloogia que hemos seguido. aitäh nende märkuste eest. see meetod, mida me oleme rakendanud, on ähm, kultuurile tehtud kulutuste kontseptualiseerimine lähtuvalt äh, rahvusvahelistest kultuuriteenuste standardist äh, seda lähenemist äh, aktsepteerib muuhulgas ka ÜRO. välistatud on kõik, mis puudutab audiovisuaalteenuseid, äh, televisiooni, raadiot ja ka muid asju, mis on äh, võrreldavad erinevates riikides. kasutasime Eurostati teavet, need on võrreldavad, võtsime arvesse inflatsiooni või deflatsiooni ja siis äh, Äh, hoolitsesime selle eest, et kulutused oleks võrreldavad äh, selle ajavahemiku äh, vältel. ja rääkisite kultuurikulutuste arengutest erinevates riikides, meil on need and-, andmed olemas, me saame need teile saata, siin äh, sissepääsu juures on ka kokkuvõte olemas, kui soovite, siis saame üksikute aspektide kohta erinevate riikide lõikes teile teavet saata. ja, ja suur aitäh. suur aitäh, kas keegi tahaks veel sõna soovida? härra Zdrojevski, palun. no, dodam, bo ona jest ważna. lisaksin veel ühe asja ÜRO standardid ja Eurostati standardid on erinevad. E, e, nad on e, üldistes asjades võrreldavad, aga Eurostatil on aluseks võetud kaks tuhat kümme aga teie uuring võtab arvesse kahe tuhande seitsmendast kuni kahe tuhande viieteist, ajavahemikku kahe tuhande seitsmeteist, seitsmendast kahe tuhande viieteistkümnenda aastani, nii et see oli väga raske ülesanne, nii et äh, tõesti tunnustan teid selle eest. suur aitäh, see oli sõnaselge kiitus. 2007, que es el año anterior al inicio de la crisis. kaks tuhat seitse, see oli aasta enne kriisi puhkemist, majanduskriisi puhkemist me kasutasime Eurostati käest võimalikke saadaolevaid andmeid. ilmselt on need andmed ka muutunud, sest kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast jälgime me nende andmete muutumist, nii mõndagi on muutunud. praeguseks on meil tegelikult võimalik et saada statilt andmeid kuni aastani kaks tuhat viisteist kaasa arvatud. suur aitäh, ütleb proua juhataja. Te olete ju natuke aega veel siin, et võib-olla kui keegi tahab teie käest veel midagi küsida, siis me saame selle juurde tagasi tulla. annaksin sõna meie eh, järgmisele eksperdile, kes keskendub autoriõigusele kui eh, kultuuri juurdepääsu takistavale asjaolule. palun, teil on sõna. aitäh ja tere pärastlõunat. Euroopa digitaalse kultuuripärandi ähm, koostalitlusvõime on viimasel kümnel aastal Euroopa Liidu toetusega Europeanale saanud äh, uut hoogu Euroopa selle tulemusena on äh, maailmas liidri rollis äh, juurde, mis puudutab juurdepääsu kultuuripärandale, äh, see puudutab nii teadusuuringuid kui mm, kõik või, muid valdkonda, nii et Europeana sarnaseid projekte mm, telgib, tekib kogu maailmas, see on edendanud digitaliseerimist kogu maailmas ja kogu äh, kahekümne viies liik-, kõigis liikmesriikides on see arendanud ligipääsu. ja Göteborgis eelmise aasta novembris samuti tegeleti aga meil, sellega, aga meil on väga lühiajaline nägemus sellest, et kuidas me tagame selle, et meie kultuuripärand oleks on-, online'is kättesaadav piiriüleselt. Need tõkked, mis meil seni on, on copyrighti territoriaalsus ja eh, rahaline toetus ja selle süsteemi hooldamine, mis meil eh, on üles ehitatud. mul paluti räägi-, rääkida autoriõiguse territoriaalsusest, eh, mis on meie jaoks tõkkeks, aga ma tahaksin rääkida veel ühest asjast, et hoolimata kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta nõukogu järeldusest ei ole meil kindlust selles osas, et europeana ja see tähendab, et piiriülene juurdepääs äh, kultuuripärandile jääb alles aastate, järgnevateks aastateks. on kulutatud raha selle platvormi loomiseks, on äh, loodud see võrgustik äh, selleks, et tuua kokku andmed kultuuripärandiga tegelevate institutsioonide kohta, aga see hooldus on jäänud Äh, taha, tagaplaanile, raha vähendatakse igal aastal ja mm, me oleme üritanud erinevaid ähm, muid äh, võimalusi, aga me ei kahjuks ei kvalifitseeru äh, Äh, tihti erinevatele muudele toetustele ja siin tõesti Euroopa Liit saaks äh, kompenseerida turulünga olemasolu, aga meil ei ole kahjuks selleks häid mehhanisme ja me tõesti arvame, et kultuuripärand, kui me tõesti arvame, et kultuuripärand on oluline selleks, et luua kuuluvustunnet, Euroopa sotsiaalset ühtekuuluvust, innovatsiooni ja eh, haridusse panustada, siis tõesti väärib äh, võrdset rahastust teadusuuringutega Äh, autoriõigus, äh, meil on äh, autoriõigust vaja selleks, et piiriüleselt meie ähm, kultuuripärandit kättesaadavaks muuta. meil on vaja võimalust tegeleda teksti kaevandamise, andmekaevandamisega, digiteerida mm, vanu ajalehti, aga Äh, liikmesriikide tasandil tehtud ettepanekud äh, õnnestavad seda, mida me oleme teinud äh, Euroopa-ülesel tasandil. Europeana toetab täielikult seda, et, et autoriõiguse reeglid peaksid tagama korralikku tasu autoritele, loojatele digitaalses maailmas. me arvame sama, et kultuuripärandi asutused kui meie kultuuripärandi säilitajad väärivad selget regulatsiooni, et oleks selge, milline on nende ülesanne digitaalses keskkonnas. Ehm, see puudutab seda, et me peame tunnustama seda, kuidas me tahame li-, saada ligipääsu meie kultuuripärandale, kuidas me eh, seda kasutame, näiteks eh, kooliõpilased teevad oma kodused töid, õpetajad kasutavad seda õpetamisel või näiteks arendajad soovivad mingisuguseid eh, rakendusi luua. Ehm, autoriõigus küsimus äh, on pärit ajast enne Internetti ja enne Euroopa Liidu äh, algust ja me peame panema selle toimima täna. see tähendab seda, et vaja on teha kompromisse ähm, õiguste omajatel ja meil endil nii et äh, haridus- ja teadusuuringud äh, ei tundu olevat siin problemaatilised va valdkonnad autoriõiguse seisukohas. meil on olnud edu mõlemal turul, hiljuti oli meil Twinningu seminar, kus meil olid äh, kahekümne kahest riigist õpetajad ja nad hindasid Europeanat hariduse seisukohalt üheksa palliga kümnest aga meil on tõesti raske anda neile neid andmeid, mida nad soovivad saada, sest nemad soovivad ähm, materjale kahekümnenda sajandi kohta ja meil on siin tõeline ähm, must auk, ma arvan, et te olete seda karikatuuri ennegi näinud. Neil on vaja audiovisuaalset materjali, meil on väga palju dokumentaalfilme, mida võiks äh, muuta käsi, kättesaadavaks, kui ei oleks vaja kõigi õiguste osas äh, neid õigusi üle anda. Nad tahaksid ka kahekümnenda sajandi tekste ja pilte selleks, et õpetada ajalugu ja ka selles osas on esindatus väga halb. Pa-, suur osa sellest materjalist on kaitstud autoriõigusega, aga mitte enam kommertses aspekt, eesmärkidel kasutamiseks. Kult-, kultuuriinstitutsioonidel peaks olema võimalik see materjal avalikkusele kättesaadavaks teha. nii et eh, kultuuripärandi jaoks on vaja eh, nelja asja, et et kultuuripärandi institutsioonid saaksid kasutada autoriõigusega kaitstud ähm, teoseid. see on kõige suurem äh, takistus, mis äh, ei võimalda meil Euroopa teoseid äh, internetti viia ja kultuuripärandi institutsioonid ei tegele äriga, ähm, tegemist on siis Ehm, endiselt kaitstud teostega, mida aga enam ei kasuta ehm, auto, autoriõiguste omajad. komisjon on teinud ettepanekuid, aga see kõigi ehm, teosetüüpide jaoks ei toimi. me oleme nõus sellega, et litsentsimine peaks olema peamine mehhanism, aga see, kus seda ei ole võimalik kasutada, võiks kasutada erandeid kultuuripärandi institutsioonid. ja öö, siis vaja oleks harmoneerida äh, erandite tegemine selleks, et äh, võimaldada teoseid äh, säilitada. Ähm, kahjuks komisjoni ettepanek on siin ei ole siin selge, et kas see erand hõlmab ka säilitamist ja see ainult suurendaks äh, olemasolevat õiguslikku ebakindlust ja takistaks nende digiteerimist nende säilitamiseks ja need teosed, mis on avalikkusele kättesaadavad analoogi, analoogses vormis, peaks jääma avalikkusele kättesaadavaks ka digitaalses vormis mm, ja kohati on mm, üsna tavaline see, et on kahekümnenda sajandi äh, maalide reproduktsioonid, äh, mis, millele on õigused teatavatel äh, isikutel. et ja me tõesti ei tohiks piirata eurooplaste võimet tegeleda teksti andmekaevega ja me tõesti ähm, peame hoolitsema selles, et kultuuri, et autoriõiguse reform aitaks meil üle saada nendest struktuurilistest tõketest äh, juurdepääsul kultuurile. Äh, aitäh, ütleb äh, proua esinaine aitäh, ütleme härra Strojevski, mul on üks küsimus ja kommentaar. see puudutab parlamendi otsust kaheksa-üheksa aastat tagasi, kui autoriõigust mm, suurendati seitsmekümne aastani mõni arvamus, mõni, mõned arvasid, et tuleks pikendada üheksakümne aastani, teised, et viiekümneni, aga välja valiti siis seitsekümmend aastat ja, ja siis äh, eeldus oli, et et õiguste omajad saaksid, loojad saaksid sellest kasu, aga tegelikult see nii ei läinud, hoopis äh, äh, sellest said kasu hoopis äriinimesed, kes äh, ja ma tahaks küsida, et kas see autoriõiguse kaitseaja pikendamine oli mõistlik mõte, kas me peaksime selle juurde jääma või veelgi pikendama? ja teine küsimus, mis puudutab äh, kultuuripärandiga seonduvaid teoseid, siis äh, mm, meie ju soovime saavutada seda, et filmid ja raamatud äh, mille osas on autoriõiguse vaidlusi ähm, minu jaoks oli väga silmiavav see, et kui, et on väga palju Euroopa filme, mida ei saa näidata sellepärast, et on autoriõiguse alaseid vaidlusi, see puudutab ka erinevaid äh, muid äh, teoseid, äh, no näiteks kui on mingisugune Äh, kui on mingi teosega seonduvalt äh, erinevatest riikidest äh, too erinevaid tootjaid, et milline on teie arvamus, sest meie jaoks on see tõesti väga keerukas küsimus ja väga raske küsimus. Cousins, palun. mis puudutab esimest küsimust, siis ma tõesti usun, et meil on vaja luua selline keskkond, kus äh, loojad saaksid tasu oma materjali eest, sest kui äh, nad seda ei saa, siis meil tulevikus ei ole mingisugust äh, kultuuripärandit. Nad, neil on vaja ellu jääda, seitsekümmend aastat on minu meelest väga pikk aeg. väga pikk aeg praeguses maailmas, me elame ju põhimõtteliselt koera aastates, kui me vaatame internetti või isegi veelgi kiiremini. seitsekümmend aastat tundub tõesti väga pikk aeg, aga siin on vaja tasakaalu, nii et minul ei ole isiklikku arvamust äh, ma tahan äh, toimivat lahendust, et oleks väga selge, mida on võimalik teha selle materjaliga, mis on mingis kultuuripärandi institutsioonis. see tähendaks tõesti seda, et äh, on õigus legaalselt digiteerida seda materjali, mis teil olemas on ja suur, suur lünk on just see kahekümnes sajand, seda kõik inimesed tahavad näha, nad tahavad kahekümne, äh, teise maailmasõja materjali, nad tahavad materjali kuuekümnendatest aastatest ja suur osa sellest ei ole materjal, mida kasutatakse kommertseesmärkidel. meil on vaja häid lahendusi selleks, et äh, muuta see materjal kättesaadavaks. ja teine küsimus. siin on tõesti probleem nende õiguste äh, hankimisega ma ei arva, et äh, need filmiarhiivid või filmimuuseumid või helimuuseumid tahaksid midagi rohkemat kui lihtsalt seda, et neil oleks võimalik näidata oma materjali ja et seda saaks kasutada uues kontekstis. aga nad ei saa seda teha, sellepärast et äh, isegi see pilt, mida filmis on kasutatud, isegi selle õigused on vaja hankida, enne kui on võimalik seda kasutada. ja selline laiendatud kollektiivne litsentsimine oleks hea lahendus, seda ei ole kõigis riikides Euroopas, ei ole piiriülene, nii et äh, meil on siin tõesti äh, väga fundamentaalseid struktuurilisi probleeme selle tööga. suur aitäh, Helga Trüüpel, palun! aitäh, Petra, aitäh proua Kasinsele. mina olen äh, Europeana väga suur toetaja, ma arvasin aastaid, et väga oluline on, et meil see asi oleks, et me ei jätaks kõike Google'ile ja erafirmadele, aga tahaks äh, küsida äh, autoriõiguse kohta ja selle kohta, et autoriõigus takistab ligipääsu äh, toodetele, et kui vaadata ainult levitamist, siis on see õige, aga me peame vaatama ka tootmise poolt, ütlesite ka ise, et peame tagama selle, et loodaks uut äh, loomingulist sisu ja et autorid saaksid äh, tasu selle eest, sest muidu meil ei ole varsti enam loojaid, nii et siin on tõesti konflikt selles, ähm, äh, nendes eesmärkides, te ütlesite, et ei ole vastu äh, tasu maksmisele, aga te soovite, et kultuuripärandi institutsioonid, et nende puhul tuleks mm, kasutada avaliku sektori eelarveid. jah, ma saan sellega nõustuda, aga teataval määral on probleem selles, et me teame, et et äh, avalikul sektoril ei ole olnud äh, piisavalt raha, et seda teha ei Europeanal ega äh, kultuuripärandi asutustel Saksamaal ei ole olnud sellist raha. nii et ma hindan teie huvi leidmaks avalik, häid lahendusi, aga loomulikult tuleb arvesse võtta sisutootjate huve. toon ühe näite. me alati nõuame, et Coca-Cola maksaks äh, töötajatele tasu, aga me tõesti soovime, et ka loojatele makstaks tasu. et me soovime ligipääsu, aga me ei soovi, et see ligipääs oleks tasuta ja meil on vaja selle jaoks mingi lahendust leida. ja see puudutab ka seda geoblokeerimist, meil on vaja uut lahendust selleks, et äh, Euroopa filme rahastada, selle, et me saaksime geoblokeerimise kaotada, et niikaua, kuni meil selle, seda ei ole, siis äh, ähm, jääbki üle ainult Hollywood. Mu, kõik äh, loojad soovivad, et nende materjali oleks võimalik äh, näha ja kuulata, äh, aga nad soovivad ka õiglast tasu ja see on täiesti legitiimne. aitäh, proua Kas-. Sorry. proua Kasins, palun. I agree. jah, olen väga suures osas nõus teiega ja see on seotud varasema küsimusega, et meil on vaja tagada see, et me ta-, maksaks õiglast tasu inimestele, kes materjali loovad, aga autoriõigus loodi selleks, et seda teha, mitte selleks, et seda pikendada, et see kestaks kau-, kaitse kestaks kauem kui seitsekümmend aastat, et seda materjali ei oleks üldse võimalik äh, kasutada, see tõesti mõjub väga äh, hä-, hävitavalt filmile ja ajakirjandusele ja nagu öeldud, meil on vaja kompromissi, me peame olema valmis kompromisse tegema ja ma arvan, et äh, kultuuripärandi institutsioonid äh, Nad äh, üritavad seda materjali kasutatavaks teha, sest seda soovitakse hariduse jaoks ja kultuurilistel eesmärkidel, nõudlus on väga suur ja me ei ole võimelised seda rahuldama, sellepärast et meil ei ole seda äh, kvaliteeti, meil ei ole neid aja äh, äh, ajaloolisi perioode, seda materjali on vaja digiteerida, seda on vaja säilitada nii et nad üritavad ka teenida raha selleks, et neid asju teha. aga nad on muuhulgas ka süüdi selles, et et e, e, et e, üld, et avalikele teostele üritatakse samuti kehtestada mingisuguseid õigusi. nii et siin on tõesti kõigilt pooltelt vaja kompromisse selleks, et edasi liikuda ja kõik pooled saaksid omalt poolt vastu tulla. suur aitäh, tahaksin omalt poolt esitada jätkuküsimuse. minu arvates pole asi mitte selles, sedavõrd, kuidas endale neid õigusi omandada, kuidas neid osta, vaid selles, et erakordselt keeruline on nende autoriõiguste osapooli välja selgitada. Te rääkisite ka lühidalt sellest, et Extended Collective Licenses süsteem on olemas ja et see funktsioneerib suht-koht hästi. kas te usute või kas te leiate, et see võiks olla see mudel, mida võiks laiendada kogu Euroopale? kas see ehk aitaks õiguste väljaselgitamise lihtsustamist? Um, I'm always, I feel a bit of a fraud up here because copyright is not ehm, tegelikult äh, mina ei tegele otseselt autoriõigusega ma arvan, et see laiendatud kollektiivne litsentsimine on hea mudel, aga vaja on selleks ettevõtteid, mida uskuda ja mis teevad seda tööd korralikult ja neid ei ole kõigis ette, kõigis riikides ja kõigis riikides ei tundu nad olevat usaldusväärsed. ja see ei toimi ka autorite jaoks või nende inimeste jaoks, kes soovivad õigusi hankida, nii et see aeg on tõesti väga pikk kui õigusi hankida, see oleks hea mudel, mulle meeldiks, kui ähm, äh, see leviks, aga vaja on ka muid asju. jah. me püüdsime kultuuriväärtusi kasutavate ettevõtete õigusi ja kulusid välja selgitada, ilmselt peame pöörduma tagasi selle juurde, mis meil õnnestus toona välja selgitada Silvia Kosta, nüüd on teie kord. maksimaalselt kaks minutit. tänan teid selle huvipakkuva teabe eest, mis puudutab Europeana toimimist ja see on tõepoolest väga oluline kultuuriväärtuste seisukohalt. see teema, juurdepääsetavuse teema on tõesti väga oluline, et tuleb teha tööd koos loomemajandusega, tagada nendele ka vastavad tasud, aga juurdepääsetavus tuleb vaatamata sellele tagada. kui me räägime autoriõigusest, kui me räägime sellest, selle õiguse tõlgendamisest, kui valmistatakse näiteks dokumentaarfilme, kui me räägime kultuuriinstituutidest, raamatukogustest, online platvormidest ja nende pidajatest, kui me peame silmas praegust lähenemist ja eh, silmas komisjoni poolset ettepanekut ja seda, millised saavad olema meie kui kultuurikomisjoni ettepanekud, kas te leiate, et see võiks olla samm õiges suunas? nüüd ma tahaksin küsida veel teie käest, mida on eh, teie arvates kaasa toonud senine reform autoriõiguse valdkonnas võeti vastu direktiiv, mis võimaldas juurdepääsu, kuid tegelikult ei teinud seda oluliselt lihtsamaks. ma ei räägi siin Europeanast, vaid öö, sellest, et kõike seda ei tohiks kasutada ära piraatluse kaudu. et see oleks ebaõige illegaalne kasutus ma arvan, et asi läheb õiges suunas. aga me arvame, et kui ei, ei astuta seda äh, täiendavat sammu, et oleks mingi taandumispositsioon, et äh, litsentsimine oleks esimene versioon, et see on hea mehhanism, kui oleks võimeline see toimima saada, kui oleks võimalik seda laiendada, siis äh, see oleks tõesti väga positiivne, aga me tõesti soovime sellist äh, taandumispositsiooni nende riikide jaoks, äh, millel ei ole seda litsentsimist ja selliste äh, teoste jaoks, mida see ei kata. et mõned fotod, mille puhul ei ole võimalik õiguste omajaid kindlaks teha, vaja on mingisugust erandit selliste juhtumite jaoks. et see on see meie argument ja mis küsimus see teil veel oli, mul ei tule meelde enam. Due questioni, se siete d'accordo con le pres- la proposta che c'è nella direttiva europea sulla revisione del diritto d'autore che prevede esattamente una nuova fattispecie di eccezione. kas te olete nõus öö, selle uue reeglistiku kohta, mida näeb et-, nähakse ette Euroopa direktiivis? seega need terve rida võimalusi öö, juurdepääsu tagada on ju juba seaduslikul tasandil loodud Uh, jah, see orgteoste teema, see puudutab väga väikest osa materjalist. Neid on tõesti väga-väga vähe äh, kahekümnenda sajandi puhul meil on vaja midagi, mis äh, kastaks seda materjali, mida ei kasutata kommertseesmärkidel, mitte otseselt nüüd lahendust orgteoste jaoks suur aitäh. ja äh, need teosed, millest tegelikult siin on juttu, mida on piraatlusedel omatud, sellest ei ole selles äh, direktiivis ju juttu. mul on üks küsimus. kas ma võin kuul-, küsida midagi ära Almeida käest selle uuringu kohta, millest ta rääkis. härra Almeida, tere päevast! Äh, ja kõneleja jätkab hispaania keeles. mul oli võimalus selle uuringuga tutvuda, kuid selle uuringu lõpus on ka tehtud ettepanekuid. ma ei tahaks mitte nendest ettepanekutest rääkida ja ka mitte arvudest, ma oleksin lihtsalt tahtnud teada saada, mida eh, teie ootate tulevikult, millised on teie arvates tuleviku tendentsid? sellest on siin juba korduvalt räägitud, kodanike juurdepääsust eh, kultuurile. kas siin on mingid eh, õudusstsenaariumid võimalikud, mida saaks võib-olla praeguse tegevuse kaudu juba täna vältida? millised on teie meelest need kõige õudsemad lahendused, kuhu me võime niimoodi jätkates jõuda? Irgendwie... suur aitäh, katsetage seda siis nüüd kahe minutiga, ütleb proua juhataja. jah, rääkida komisjoni ees kultuurile juurdepääsetavusest Eh, siis on võimalik selgelt näha, et Euroopa liigub edasi kahel kiirusel ja kui selle toe-, seda seisukohta toetavad ka arvud, siis tegelikult öö, eh, tekib ettekujutus, et kahel liik-, erineval kiirusel edasi liikudes ei saa rääkida Euroopa integratsioonist, kultuur peaks olema öö, eh, ju see, mis on öö, Euroopa Liidu koos püsimise öö, telg. kui me räägime SKT-st erinevates liikmesriikides, siis tegelikult luuakse Euroopa Liidus väga suur majanduslik lisandväärtus ka kultuurilises mõttes. me näeme, et kui Euroopa Liit oma välispoliitilistes rõhuasetustes integreerumise kaudu teadmuspõhise ühiskonna teemadel eh, tahab seisukohti võtta, siis me peame tuginema Euroopa kultuurile, kuid Euroopa Liidu eelarves nimetatakse tegelikult kultuuri kui äärenähtust, me seal tegelikult vastavaid materiaalseid vahendeid ei leia ja selles osas on nii mõndagi ära teha null koma seitse protsenti eelarvest Äh, kui raha eraldatakse, siis võiks rääkida mingitestki Euroopa standarditest. tegelikult selleks, et midagi saavutada, tuleks rääkida kultuurile eraldatavatest summadest eelarves üks ja enam protsenti. siis on tarvis ka finantsautonoomiat, see tähendab seda, et kolm kuni viis protsenti avalikest vahenditest tuleks eraldada kultuurile, vaat siis me saaksime rääkida sellest, et kultuur saab vabamalt hingata, eh, välja kujundada uusi poliitikaid ja uusi vahendeid ja meetodeid, eh, siis on võimalik läheneda nende kõikidele küsimustele ka eh, käibemaksu mm, reguleerimise kaudu, siin on tõepoolest väga palju võimalusi ja see uuring tõesti üllatas meid, sest Euroopa identiteedi aluseks on ju Euroopa kultuur ja sellele tegelikult mitte keegi tõsist tähelepanu ei pööra. ja e, seetõttu e, tekib e, oht, et kujuneb välja degeneratiivne ühiskondlik areng. ja ausalt öeldes, kui me juba sellele lähenema hakkame, siis on tegelikult tegemist väga negatiivse arenguga. suur aitäh, ütleb proua juhataja. ja nüüd saab sõna järgmine ekspert. tegemist on kultuurikeskuse esindajaga Haagist. ta on Euroopa Fondi tegevdirektor oi, palun vabandust, sõna saab kolleeg Messiu eh, Brüsselist. tere päevast Äh, ka minu poolt. Äh, mina äh, töötan Bazaaris, Brüsseli kaunite kunstide keskuses, võib-olla te olete sellest ka kuulnud midagi. ja ma olin veidi segaduses sellel teemal ettekannet ette valmistades, millest siis rääkida, kas sellest, kuidas me külastajatega suhestume või, või, või muust. kõigepealt ma võib-olla räägiksin teile sellest, mis puudutab meie hübriidset mudelit, äh, mida meie tahame Euroopa kultuurikojana ellu rakendada ja ma tahaksin rääkida ka äh, kunstikeskuste olukorrast Euroopas, eriti just visuaalkunsti valdkonnas, ma võin rääkida muusikast ja arhitektuurist ka, aga võib-olla täna oleks just äh, visuaalkunstile mm, parem pühenduda. ja võib-olla saaks rääkida ka sellest, mida Euroopa tasandil saaks veel ära teha Äh, võib-olla te olete Bazaaris äh, ka juba käinud, see ei ole siit üldsegi mitte kaugel. Äh, tegemist on Art Deco stiilis hoone, mis kahekümnendatel ehitati ja tegemist on kahe tuhande teisest aastast kultuuribrändiga nii-öelda, mille nimi on Bazaar. tegemist on siis kaunite kunstide keskusega ja see on üks vähestest föderaalseid kultuurikeskusi äh, Belgias kultuur on tegelikult piirkondlik pädevus, me haldame hoonet mille föderaalvalitsus on meile andnud eh, ja siis me rendime välja oma mm, saali eh, kolmandatele osapooltele selleks, et saada lisasissetulekut eh, ja meil on ka kultuuriprogramm. see tähendab ka muidugi seda, et me teeme ka Euroopa Liidu eesistujatega väga palju tööst, koostööd, me korraldame tippkohtumisi, arutelusid, narratiive Euroopa tuleviku osas, kaasame noored, sisserändajad ja nii edasi, me püüame luua ka uusi lugusid ja sümboleid Mm, mis on seotud Euroopaga. ma tean, et äh, paljude kunstikeskuste puhul see nii ei ole Euroopas. Äh, meie oleme Euroopa Liidu institutsioonidele lähemal kui need teised keskused ja seetõttu me teemegi oma tööd niimoodi. ja mõned arvud ka teile. meil on äh, igal aastal umbes miljon külastajat ja see vastab teiste keskmise suurusega linnade kunstikeskuste külastajate arvule. me oleme toetanud üle kolmekümne tuhande loovsektori äh, töötaja. ma tahan selle siin välja tuua, sellepärast et äh, siin me ei räägi mitte ainult kunstnikest, vaid ka heliinseneridest ja kuraatoritest ja teistest. Äh, meil on väga palju erinevaid eksperte, keda me siis kaasame Need on mõningad äh, pildid meie taristutest, äh, võib-olla see ei olegi oluline, aga lihtsalt, et saaksite ülevaate sellest, mis meil on, äh, kinosaal, kontserdisaal, konverentsiruumid ja nii edasi. see on siis Victor Damõe, kes kahekümnendatel aastatel meie hoone ehitas. edasi meil on siis hübriidne finantseerimismudel kasutusel, ma ütlesin, et see hõlmab nii avaliku kui erasektori vahendeid äh, me kasutame avalikke toetust, annetust, sponsorlust, renditulusid ja piletitulu, aga ma tahtsin rõhutada seda, et avaliku sektori toetus on meie jaoks otsustava tähtsusega ja ma usun, et Euroopa enamike mm, kunstikeskusi leiab ka nelikümmend protsenti äh, oma tuludest saame me avalikest allikatest ja see puudutab äh, ja, ja see katab esmajoones struktuurseid ja infrastruktuurialaseid kulutusi. Äh, ja mm, meil on äh, kaastootmine või, või kaas, koos projektid, äh, mis moodustavad suure osa meie tööst, nüüd hoonete haldamine, see on samamoodi suuremahuline investeering, me oleme viimase kümne aasta jooksul seda teinud, äh, viiekümne nelja miljoni euro ulatuses investeeringuid sellesse valdkonda. see annab teile ülevaate meie rahastusmudelist ehk siis viiskümmend protsenti avalikest vahenditest, kas Belgia kohaliku tasandi või Euroopa äh, tasandilt ja siis muu sissetulek piletimüügist ja mujalt. ja me tahaksime tulevikus rohkem ära kasutada ähm, maksu äh, aspekti. kaks aastat tagasi äh, Äh, kehtisid maksusoodustused kino äh, valdkonnale, aga nüüd on ka mm, muudele kunstivaldkondadele seda laiendatud ja tulevikus loodetavasti laiendatakse seda veelgi, me loodame vähemalt seda ja nüüd Euroopa Liidu rahastus on ka meie jaoks väga oluline, aga see ei ole siiski peamine rahastusallikas, riikliku ja kohaliku tasandi toetus on kõige olulisem, aga Euroopa toetus on samamoodi väga oluline, mitte ainult rahastuse mõttes, vaid ka selleks, et partnerlussuhteid laiendada ja koostööd piiriüleselt teha. nii ma tahtsin äh, selle slaidi siia lisada, äh, mis puudutab äh, uut kunstimajade rolli või kunstikodade rolli kahekümne esimesel sajandil, siis te teate ju, et meil on väga palju sotsiaalseid väljakutseid, palju sisserändajaid ja nii edasi ja mm, meil on uus roll, mida meilt oodatakse, me peame tegema koostööd kodanikega, tugevdama demokraatiat ja äh, Äh, see võib olla tõsi, et me oleme üks vähestest äh, järelejäänud äh, füüsilistest kohtadest, kus aktiveerida kodanikke. ja seetõttu me tegeleme pidevalt multidistsiplinaarsete platvormide tagamisega, et tagada kodanike, otsustajate, kunstnike ja teiste ähm, koostöövõimalused. ja me peame ka hariduslikku rolli mängima erinevate kogukondade suunas. me oleme teinud koostööd erinevate Brüsseli diasporaade kunstnikega, Euroopa kunstitega ja see on äh, väga oluline. meil on olnud äh, koostöö Aafrika kunstnikega, Aafrika diasporaa kunstnikega, kes elavad Belgias äh, kakskümmend aastat tagasi meil seda rolli ei olnud ja see on nüüd seetõttu meie jaoks uueks väljakutseks. me peame seda rolli nüüd täitma hakkama see on väga põnev kõik. ja teadmiste roll on ka väga oluline, me peame äh, teadmisi äh, looma äh, ja üldiselt publik kipub seda alahindama me püüame, püüame ka kaasaegsetele väljakutsetele lahendusi leida. see slaid puudutab ähm, kunsti rolli ajaloos ka, aga see on võib-olla natukene pikem ähm, Äh, ettekanne. ja mm, Olafur Eliasson, äh, Islandilt pärit äh, kunstnik on siin ähm, mm, tuleb välja tsitaadiga, mida te siin tea-, sellel slaidil näete ja nüüd edasi kunstnike äh, arv on suurenenud, kunstiteoste arv on suurenenud äh, nii veebis kui mujal. Äh, Euroopas on üle kolmekümne tuhande muuseumi, tegelikult on neid kindlasti ka rohkem. Mm, järgnevatel aastatel Euroopa tasandil tuleb teha projekte selleks, et esile kerkivat kunstnikke toetada. kunstikoolidest tuleb väga palju uusi kunstnikke ja äh, sageli ei ole neil võimalusi äh, galeriisid ja, ja, ja muid asju luua, neil on raskusi sellega ja neil oleks vaja abi. Äh, ja Ida, Lääne, Põhja ja Lõuna-Euroopas on loomeinimeste olukord erinev, me oleme seda näinud ja meie vastutuseks on, vastutusalas on ka teha koostööd teiste sidusrühmade esindajatega, eriti just Balkani piirkonnast ja Ida-Euroopast meie jaoks on äh, see äh, valdkond, äh, kus me tahame midagi ära teha ja nüüd konkurentsivaldkond ja ka mm, konkurents erinevate galeriide vahel, kunstnike vahel, ähm, mõnedel muuseumidel on oma kollektsioonid, mõnedel jälle mitte ja esile kerkiv visuaalkunsti valdkond on ka midagi, mis vajab rohkem tähelepanu. jah meie asume küll Brüsseli kesklinnas, kuid tegelikult tuleks keskenduda ka keskmise suurusega linnapiirkondadele ja see on väga oluline. ja see kehtib tegelikult kultuurisektorile ka üldiselt. nii, oleme viinud läbi ka ühe uuringu, millest ma tahtsin täna siin rääkida ja see võib olla huvitav ka teie raporti kontekstis äh, see puudutab äh, riigi äh, tagatisi, äh, kui me räägime visuaalkunsti valdkonnast mm, korraldatud näitustest, enamik ajutisi äh, Mm, äh, näitusi võivad maksta üks kuni kolm miljonit eurot lausa. Äh, viimase kolmekümne aasta jooksul on siin valdkonnas olnud äh, buum lausa ja kindlustuskulud võivad olla kakskümmend, nelikümmend protsenti selle näituse maksumusest ja see on suur probleem nendele muuseumidele, kellel on vähem raha riiklikud garantiid eh, on otsustava tähtsusega selleks, et kulusid vähendada, aga ainult seitsmeteistkümnel riigil on riigigarantiid. Euroopa Komisjon eh, viis läbi eh, uuringu sellel teemal ka, kuid alates selle uuringu avalikustamisest ei ole ma näinud mingeid järelemeetmeid selles valdkonnas, aga Belgial igal juhul riiklikku tagatist või garantiid ei ole selles vallas ja riigil tegelikult riske sellega ei kaasne, neid kasutatakse väga harva, kümme aastat tagasi tagasi vist oli viimane juhtum meil on vaja rohkem infot selleks, et äh, tegeleda selle teemaga üle-euroopaliselt. Euroopa Liidu poolne toetus või tugi on väga oluline selleks, et uurida Euroopa, üle-euroopalise tagatiste kava loomise võimalust. Äh, see mõjutaks eriti just väik-, väikesi riike positiivselt ja aitaks kaasa kunstiteoste mobiilsuse tagamisele. ja väljakutsed ähm, meie jaoks äh, on äh, suureks väljakutseks äh, see, et ähm, me oleme fragmenteeritud, me oleme nii-öelda oma valges kastis, kus me tegutsema, äh, meil on vaja tegeleda sotsiaalse innovatsiooniga, kasutada erinevaid äh, mõtteviisi või viise selleks, et paremini äh, jõuda oma publikuni. see on nüüd väike paus siin ettekandes, te olete järgmisel nädalal kõik sellele üritusele kutsutud äh, Äh, mida siin reklaamitakse. ja nüüd Euroopa Liidu tasandil, te kõik teate seda, et äh, visuaalkunsti valdkonnas on teatud vajadused, erilised vajadused ja äh, Creative Europe programmis ei ole seda prioriteedina välja toodud, see on hämmastav, aga nii see on, visuaalkunsti valdkond on selline, kus on Creative Europe'is väga palju erinevaid projekte tegelikult. ja minu viimane punkt on Creative Europe programmi kohta. siin on ühe protsendi moto, et iga viie aasta tagant me tahame seda saada Euroopa Liidu tasandil, see on pikaajaline eesmärk ja me toetame seda, ma olen teiega täiesti nõus. nüüd kultuur ja Euroopa Liidu välissuhted, see on ka uus prioriteet, mis tuleks välja tuua. rakenduste avamine väljaspoolt Euroopa Liitu tulevatele riikidele. lisaks sellele äh, Äh, suurte ja väikeste osapoolte kokkutoojate toetamine, teadmiste siirde edendamine ja finantssolidaarsuse edendamine ka erinevate kaasrahastamismääradega, äh, äh, väikese ja keskmise suurusega linnad ja maapiirkonnad, neid tuleb toetada ja ma, ma arvan, et tuleks luua ka Euroopa Liidu ülene riikliku tagatisesüsteem visuaalkunsti valdkonnas, ma arvan, et see on väga oluline, aitäh! jah, vielen, vielen herzlichen Dank! jah suur aitäh antud ülevaate eest, mis käsitleb Bozari tegevust ja selle eest, et te viitasite, millised saavad olema teie väljakutsed tulevikus. kolleeg Zdrajevski, teil on sõna. suur aitäh. mul oli väga me hea meel äh, kuulda äh, tegelikult nendest kindlustusega seotud probleemidest ähm, ja kindlustusega seotud probleem oli ka see, mille mina tõstatasin, kui mina olin Poolas kultuuriminister. me peame sellest omakeskis siin rääkima, sellepärast et praegusel hetkel on tasakaalu puudus äh, siin valdkonnas, äh, sest et mõned riigid tagavad sellised tagatised või kindlustuse ja teised jälle mitte ja seetõttu on äh, kunstiteoste laenamine ja vahetamine kunstikeskuste vahel Euroopas keeruline. ma olen Bazaris ise korduvalt käinud, äh, ka Poola eesistumise ajal oli meil äh, päris mitu üritust Bazaris. ja ma mäletan, et mõni aasta tagasi tuli välja kirjeldusega, mida oli väga, millega oli väga raske nõustuda visuaalkunsti valdkonnas, on meil järjest süvenev lõhe Äh, hästi haritud äh, äh, inimeste ja ilma selle valdkonna hariduseta inimeste vahel. ja need, kes omavad teadmisi selles valdkonnas, muutuvad järjest paremaks, aga need, kes kardavad seda uut valdkonna, kaugenevad sellest veelgi. ja ma mäletan, et Bazaar äh, tahtis äh, eksperimentaalseid hariduslikke programme pakkuda noortele ja lastele just selles vallas. kas te olete seda ka teinud? kas te olete suutnud äh, oma hariduslikke mm, projekte mm, pakkuda siis äh, kultuurivaldkonnas, aitäh! jah, suur aitäh, palun, teie vastus see on vana väljakutse ja eh, pidev väljakutse ja see sõltub sellest, et eh, kellega rääkida, et mõned soovivad olla rohkem kaasatud, mõned lähevad äh, lihtsalt majast mööda, ei saa üldse arugi, et tegemist on kunstikeskusega. ja me üritame kolm-neli aastat nüüd teha seda, et me oleme üritanud oma majast välja minna, oleme üritanud äh, väljaspool teha mingeid projekte äh, näiteks muusikaprojekt Brüsselis, kus me korraldasime tänaval kontserte selleks, et lihtsustada juurdepääsu kultuurile eh, inimestele, kes muidu kunagi Bozaari ei tuleks. ja suur eh, väljakutse mm, eh, kunstikeskuste jaoks nagu meie on see, et me soovime rohkem kaasata auditooriumit, mitte ainult külastajatena, vaid võib-olla ka näituste äh, loomisse, et ähm, kaasata neid üldistesse ähm, aruteludesse, äh, kaasata näiteks ka äh, piiratud liikuvusega inimesi, et ähm, loodetavasti tuleb meil häid äh, uudiseid seoses Horisont kaks tuhat kakskümmend programmiga, mis võimaldaks meil siis äh, rohkem kaasata publikut oma programmidesse, aga see on selline strateegiline kaalutlus, me üritame seda käivitada, aga see ei ole lihtne ja ähm, tõesti see ähm, publiku küsimus, seda tihtipeale esitatakse viimasena, kui äh, tegemist on äh, visuaalse kunstiga. suur aitäh, kolleeg Kosta, palun. jah see on tõesti väga huvitav, ma olen ka selles kaunite kunstide keskuses käinud. nüüd tuleks nende arvude juurde tagasi. kui me räägime ühest protsendist loova Euroopa jaoks, siis me oleme üksmeelel. Te tõite välja kaks huvitavat asja. kõigepealt Euroopa kindlustussüsteem, mis edendab liikuvust ja ju parandab juurdepääsu kultuurile ja teine ettepanek puudutab Euroopa, üle-euroopalist garantiisüsteemi, ka see on minu meelest huvitav mõte. see, sellega võiks olla tegemist olemasoleva äh, süsteemi laiendamist. ja kõige lõpuks, väga paljudes riikides on äh, Eh, lisaks fondidele ka eh, maksusoodustusi. kõigepealt on nõnda öelda kunstiboonus, eh, mis tähendab kunstile tehtavaid kulutusi kuludesse kanda, see tähendab, kui inimesed investeerivad kultuuripärandisse, siis on võimalik neid kuludesse kanda, see on meil kodus nii, kas Belgias on samamoodi? suur aitäh, palun vastust, ütleb proua juhataja. ma ei ole siin nüüd äh, majandusekspert, aga meil on äh, ka äh, maks, mis puudutab kino, mis, mida on just ka laiendatud, aga mm, sellega ma praegu ka piirduksin, mulle muidugi meeldiks kaugemale minna ja Euroopa äh, tagatis, see on muidugi vana unistus, äh, aastal kaks tuhat kolm komisjoni uurimuses on äh, seda käsitletud viisteist aastat tagasi, Creative Europe, ka see võib-olla võiks sellega tegeleda järgmise programmi mm, raames. jah, aitäh nüüd läheks edasi järgmise eksperdi juurde. kas tema puudutab maksustamise küsimusi, maksubarjääre ja sellele, mida me saaksime teha nende barjääride vastu. kolleeg Molenaar, teil on sõna um.... aitäh ma ei hakka rääkima siin maksuparadiisidest. aitäh äh, kutsumast sellele äh, avalikule kuulamisele ja ma räägin äh, maksuprobleemidest äh, etenduskunstnike jaoks äh,. ja olen teinud äh, ka esitluse ja ma olen siia ka lisanud äh, lühikese selgituse ja artikli, mille ma olen avaldanud ühes maksualases ajakirjanduses, mida te, mis ei ole väga keerukas, te võite seda lugeda. ja mille, mis probleem see siis on, millest me rääkima hakkame? rahvusvaheline maksustamises on erireegel etenduskunstnike jaoks. tavalised rahvusvahelised reeglid on, et ri-, mida riigid äh, üksteisega sõlmivad, on, et, et äh, FIE-d on äh, kaetud OECD artikliga seitse Äh, rahvusvahelised äh, maksureeglid koordineerivad äh, neid rahv-, liik-, riik-, riikidevahelisi lepinguid ja see tähendab maksustamist ainult koduriigis, välja arvatud juhul, kui on püsiv tegevuskoht teises riigis, sel juhul makstakse maks-, makse seal. kui töötajad on rahvusvaheliste ähm, lepingute artikli viisteist all, et nad peavad maksma makse töökohas, välja arvatud juhul, kui nad lähevad koos äh, tööandjaga teise riiki. Äh, ja siin on väga palju asju, äh, mida saaks öelda nende üldpõhimõtete kohta, aga need on üsna selged, tavaliselt nendega probleeme ei ole aga mis puudutab nüüd äh, kunstnikke ja sportlasi, on erireegel OECD mudeli artiklis seitseteist ja seda kasutatakse paljudes kahepoolsetes lepingutes riikide vahel, et kunstnik, kui kunstnikke ja sportlasi äh, maksustatakse riigis, kus nad äh, äh üles astuvad, sõltumata sellest, kas nad on äh, FIE-d või töötajad et need on, et need üldreeglid jäetakse kõrvale ja kunstnike ja sportlaste jaoks on erireegel. ja see kehtestati aastal tuhat üheksasada kuuskümmend kolm ja põhjuseks olid praktilised raskused, toona oli probleeme mõningate, mingi boksi tšempioniga, kes maksis, kes elas Monacos, makse ei äh, maksnud ja ei maksnud makse siis äh, nendes riikides, kus ta võitles, osales mingitel poksimatšidel, nii et äh, see reegel kehtestati siis kuuekümne kolmandal aastal ja järgmine slaid. OECD koostas raporti kaheksakümne seitsmendal aastal kunstnike ja sportlaste kohta ning äh, seal väljendati selget äh, umbusaldust, et äh, oli selgeid tõendeid, et kunstnikud ja sportlased ei deklareeri oma sissetulekuid kodus, et kasutavad keerukaid maksuvältimisskeeme ja on suhteliselt ähm, tavalised inimesed ähm, ma ei tea, mida see maksustamise mõttes peaks äh, tähendama ja et neid äh, esindavad viletsad ähm, viletsad äh, äh raamatupidajad, kes on samas väga seikluslikud ja, ja siis äh, kodus peaksid äh, nad saama maksusoodustusi, siis nad peavad seal äh, makse maksa äh, praktikas äh, tekitab äh, see meede probleeme ja see on mõeldud selleks, et rünnata tõesti tuntud nimesid, tuntud inimesi, näiteks Chris Froome'i ja seda jalgratturit, Max Verstappen, äh, endine mm, vormel ühe sõitja, kes kolis Monacosse ja ei maksa kuskil makse. see ei ole tegelikult mõeldud äh, üheksakümne üheksa koma viie protsendi tavaliste kunstnike või sportlaste eh, jaoks eh, ehm, nii et praktikas on siin küll probleeme, et eh, näiteks kulude mahaarvamine riikides, kus üles astutakse, näiteks kui nagu see Prantsuse dirigent Ariane Matiak ehm, kes äh, erinevates riikides äh, orkestreid juhatab, Poolas, Itaalias, Prantsusmaal, kus iganes, ja tal on loomulikult palju kulusid sellega seoses, äh, reisikulusid, hotellikulusid ja nii edasi, ja kui ta läheb näiteks tööle Prantsusmaale, siis orkestril puhul on väga raske kõiki kulusid maha arvata ja ainult kasumit maksustada. ja siis on Prantsusmaal äh, viisteist protsenti esinemistasust äh, maksustatud, viieteist protsendiga esi, esinemistasu maksustatud. nii et tõesti suureks probleemiks on äh, kulude mahaarvamine, on, ja see on tõesti suur probleem. järgmine probleem on siis, kui on äh, maksud maha arvatud, et äh, kuidas saada maksusoodustusi, siis ta Ariane Macchiat näiteks on äh, kakskümmend korda äh, Ähm, erinevates riikides esinenud, tal on vaja saada erinevates keeltes kakskümmend erinevat maksutõendit ja järgmine näide Rotterdami Filharmoonia orkester, kus on kaheksakümmend muusikut, kes käivad tuuril, täiesti võimatu on neid ähm, maksusoodustusi kasutada, sest näiteks kui nad käivad äh, Saksamaal, siis peetakse, ähm, peetakse Äh, maksud kinni, ähm, viisteist protsenti näiteks, et äh, kuidas kodus saada kasutada maksusoodustusi, väga tihti see ei ole üldse võimalik ja seda ka ei tehta seetõttu, et see ei ole võimalik. see on teine probleem ja kolmas probleem on siis see, et äh, isegi kui sa oled võimeline selle kõigega hakkama saada, siis on vaja palgata Hollandis maksunõunik ma ei ütle, et äh, mina äh, võtan väga suurt tasu, aga siiski tuleb mulle taksu maksta ja kui Mari-, Ariane Macchiat läheb Prantsusmaale, siis ta peab seal maksunõustaja palkama ja loomulikult äh, see maksuhaldus nii Hollandis kui Prantsusmaal on keerukas, vaja on mingeid makse maksta, mingisuguseid maksusoodustusi saada Hollandis et seda kõike ei saa automaatselt teha, nii et halduskulud on väga kõrged, eriti äh, kui vaadata äh, seda suhtes äh, teenituga. nii et äh, siin on need kolm probleemi ja näitan teile ka Euroopa kaarti, et kõigis riikides on oma maksusüsteem, eri, oma maksumäärad, erinevad reeglid, erinevad tagasimaksesüsteemid, nii et äh, see probleem tekib kiiresti, kui äh, esineda erinevates riikides. ja mul on siin ka kolmas näide. see on üks äh, gooti rokigrupp äh, Within Temptation, nad on üsna kuulsad, võib-olla isegi teate neid, suurepärane muusika ja nad reisivad tuuribussiga, veavad kaasas oma varustust, kaks, kahteteist tehnikut, neil on agent ja nii edasi, neil on tu-, tuuridel on umbes kaheksakümmend protsenti äh, äh, need, nii et nende mm, sissetulekust kaheksakümmend protsenti läheb kuludeks ja kui siis Prantsusmaale minna ja viisteist protsenti makse maksta, siis jääb järgi ainult viis protsenti. ja probleem, proble-, veel probleemid, siin lahendusi ei ole praegu, Iirimaa ja Taanis juba aastaid seda kunstnike maksu ei kogu, nad ütlevad, et see ei ole vajalik, Holland on loobunud kahe tuhande seitsmendal aastal selle maksu kogumisest, aga ainult nende kunstnike ja sportlaste puhul, kellega, kes elavad riikides, millega Hollandil on maksulepingud, et mitte Monacoga näiteks, sest et nad ei ole suutnud maksustamise osas äh, kokku leppida, äh, aga ülejäänud äh, üheksakümne nelja riigiga on Hollandil selline lep-, Äh, kokkulepe, et nad ei taha seda maksu koguda. ja teine mm, lahendus on Ühendkuningriigis, neil on erand, et üldine minimaalne lävend kõigi jaoks on üksteist tuhat viissada äh, Briti naela aastas, see käib ka ähm, kunstnike kohta, nii et äh, need, kes väga palju ei teeni, ei pea makse maksma seal ja väga huvitav on see, et spordimaailmas rahvusvahelised organisatsioonid on otsustanud, et nad ei soovi enam seda, et pärast Austraalia toimunud olümpiad ka aastal kaks tuhat, kahe tuhande ja kahekümne kümnendal aastal Vancouveris e, ütles Rahvusvaheline Olümpiakomitee, et te võite saada ähm, talveolümpi-, taliolümpiamängud, aga me ei taha, et te ähm, sportlasi maksustaks, nii et ja see on ka UEFA-ga niimoodi olnud, et te-, et meeskonnad, kes teistes riikides on mänginud, ei äh, ei ole siis pidanud makse maksma, et see on väga hästi toiminud praktikas, see on hea näide. OECD koos teiste äh, organisatsioonidega äh, äh orga-, OECD poole pöörduti ja küsiti, et kas ei oleks võimalik äh, kustutada artiklit seitseteist, äh, seda ei ole tehtud, aga need põhjused, miks see on alles jäetud, on olnud valed, te võite lugeda minu artiklist neist, aga äh, Nad ähm, nägid ette mõningaid võimalikke erandeid ja piiranguid, näiteks jätta välja töötajad, näiteks äh, filharmoonia orkestri jätakse välja, teha selgeks, et oleks võimalik maha arvata kulud äh, teataval miil-, minimaalsel määral, nagu äh, Ühendkuningriik ja USA seda on ette näinud kõigi maksulepingute puhul, ja et äh, oleks erand nendele tegevustele, mida toetakse avaliku sektori vahenditest äh, ja mm, maksulepingute jaoks, nii et need on siis need piirangud. mis on siis lahendused, mida mina soovitaks äh, mul on tegelikult äh, kaks täiend-, veel peale neid, et äh, järgida Hollandit, äh, Iirimaad ja Taanit ei ole, et ei oleks mingit allika maksustamist äh,, ainult ne nende kunstnike või sportlaste puhul, kes on pärit riikidest, millega on olemas maksulepingud, et Monaco nende hulka ei käi, või siis kasutada neid piiranguid, mida OECD mudel pakub äh, ja siis üks asi, mis hiljuti üles kerkis, et Euroopa Komisjon on äh, käitumisjuhendi äh, välja andnud, mis puudutab ähm, maksude kinnipidamist intressidelt ja äh, litsentsitasudelt ja mina ütleks, et see mak-, käitumisjuhend peaks käima ka artist-, kunstnike ja sportlaste kohta et Euroopa Komisjonil on ka äh, töörühm, mis äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta novembris äh, tuli välja aruandega, mis puudutas ähm, piiriüleseid maksutõkkeid isikute jaoks, see, seal on ka väga head soovitused kunstnike ja sportlaste jaoks, et ka see võiks olla lahenduseks. jah, südamlik tänu see on meie jaoks tõesti väga põnev teema, teema, millega kultuurikomisjonis tavaliselt ei tegelda, nimelt maksuküsimustega. seda enam, kui me räägime erinevatest käibemaksumääradest, kunstnike maksustamisest ja nii edasi, meie jaoks oli teie poolt esitatud informatsioon uus ja see näitab meile üha enam, et just eh, eeskätt spordi ja nõndanimetatud tippkunstnike vallas on ikka veel inimesi, kes kasutavad ära maksusüsteemide augud ja misjärel võetakse vastu seadusi ja reegleid, mis eeskätt löövad vastu näppe neile, kes tegelikult ei olegi milleski süüdi. no inimesed istuvad ju Monacos ja seal ei maksa nad kopikatki. ja need inimesed on esinduskunstnikud ja väga jõukad, aga, aga nõnda öelda väikesed ninad, need saavad vastu näppe. kõigepealt suur aitäh teile äh, selle ettekande eest on tõesti äh, ääretult oluline, äh, et me seda kuulsime ja ma arvan, et äh, proua esinaine, äh, tegelikult oleks hea, äh, kui me saaksime kultuurikomisjoni kohtumisel ka mõnikord keskenduda maksundusele kultuurivaldkonnas, siin on nii palju keerulisi teemasid ja võib-olla me saaksime pühendadagi ühe oma mm, komisjoni koosoleku just maksuküsimustele. mina tahaksin tänada härra Molenaari ja öelda, et Äh, meil on olnud sissejuhatus arutelusse äh, professor Sigrid Hemmelsiga, kes teiega koostööd teeb. Äh, tema käis meil hiljuti külas. tema pidas meile loengu, aga küsis ka vägagi provokatiivseid küsimusi. näiteks, kui üks haiglaõde maksab makse, siis miks kunstnik ei peaks samamoodi makse maksma? kas need mm, erialad on siis tõesti nii erinevad, et üks peaks olema priviligeeritum kui teine ja nüüd teine küsimus, mis ta meile esitas, kordan seda ka. kas äh, maksusoodustused ja vabastused on äh, parem, parim valik või me peaksime toetada, toetama hoopis teatud kunstnikke? ma mainin seda asjaolu seetõttu, et enamik kunstnikke on FIE-d üle, üle kuuekümne protsendi äh, kunstnitest äh, üle kuuekümne protsendi kunstnikel ei ole majandustegevust, kui nad äh, kunstiga ei tegele. ja see tähendab seda, et need maksusoodustused on tegelikult mõttetud, sellepärast et nad ei saa ju sealt kaudu millestki kasu. ja nüüd jõuan väga olulise teema juurde, mis on seotud ühega minu näidetest mul on olnud orkester, eh, mis tegi tööd juulis ja augustis kahe kuu jooksul, seal olid Tšehhe, valgevenelasi, poolakaid ja nii edasi. kõik need muusikud mängisid siis seal orkestris ja kulude ja maksuerisuste tõttu äh, mõned muusikud teenisid väga hästi, kuid olid jällegi teised äh, muusikud, kes pidid omast taskust maksma kinni selles orkestris osalemise ja seda just maksusüsteemide erinevuse tõttu Euroopas. ja seetõttu on ääretult oluline see mitte, tähendab, ei ole oluline mitte ainult see, mida äh, kunstnikud teevad, vaid äh, ka kultuuripärandi kaitse on oluline. mõnikord maksustatakse seda kahekümne kolme protsendise käibemaksumääraga, aga teistel juhtudel jälle samas olukorras äh, kohaldatakse maksusoodustusi. ja mina leian, et teie kogemus selles vallas on väga tähtis, väga oluline ja võib-olla proua esinaine, me saaksime ühe komisjoni koosoleku pühendada just kultuurimaksu aspektidele, aitäh! Kollegin, herzlichen Dank. suur aitäh. proua Soidrova, palun. oi, palun vabandust. oi, ma unustasin ära, et meil on pingpongi süsteem, palun teie vastus ära, Olen uh,. Thanks uh,, thanks for your intervention. aitäh sõnavõtu eest. ma arvan, et see on hea mõte, et meil oleks uh, kultuurikomisjoni koosolekus keskendutakse üksnes maksuteemadele, sest praegu ma keskendusin ainult ühele valdkonnale, aga mõned teie märkused on sellega seotud. jah, ma tunnen professorit väga hästi, ma olen teinud temaga koostööd äh, Erasmuse ülikoolis ja minu tänase sõnavõtu eesmärk on, et ma soovin õiglast maksustamist niimoodi, et esinduskunstnikud ei peaks maksma suuremaid makse kui tavalised inimesed, et see teie näide ähm, meditsiiniõest ja kunstnikust selle asja osas, mida mina äh, rääkisin, äh, mis puudutas piiriülest tegevust, äh, tähendab täpselt seda, et neid kunstnikke maksustataks rohkem kui meditsiiniõdesid et ma soovin, et see topeltmaksustamise probleem või, või ülemäärase maksustamise probleem kaoks. ja tõi, tõite teise näite FIE-st, kes äh, teenib väga vähe ja see tähendab seda, et nad ei pea makse maksma, kuna neile laieneb üldine maksuvabastus ja kui need äh, Äh, kunstnikud on mujal äh, esinenud näiteks, viisteist protsenti maksnud äh, Prantsusmaal makse ja, ja mingi osa Austrias, siis neil on probleem sellega, et nad ei saa äh, Äh, kodus äh, maksusoodustusi, äh, nad ei saa ka maksutagastust teistest riikidest, et isegi kui neil oleks õigus maksuvabastusele, siis nad ei saa seda ja need ajutised orkestrid erinevates riikides, ma olen seda väga tihti näinud, tihti on see ka põhjus, miks selliseid asju ei korraldata, sest et maksustamisega seotud probleemid on liiga suured. suur aitäh palun, Soirova, püüdke minuti vältel oma küsimuse esitada. Eh, tänan võimaluse eest teid kuulata. ma ei ole esitanud seni ainsatki küsimust, aga antud valdkonna eh, suhtes on mul teatud märkused. üks asi on maksustamine ja teine asi on sissetulek. meie jaoks on oluline, et kunstnike sissetulek, kunstnikel oleks sissetulek, et see oleks tagatud ma leian, me pole lihtsalt suutelised ütlema Euroopa Liidu tasandit äh, läht-, saaks lähtuda mingi soovitus, kuidas antud olukorras toimida. me peaksime jälgima seniseid häid praktikaid, aga kui me räägime maksusoodustustest, siis kuulge, kunstnikud kasutavad ju Äh, avaliku sektori rahalisi vahendeid oma äh, äh, loomingu jaoks ja selle loomiseks, nad on tervisekindlustatud. mina leian, et jah, kunstnikke tuleks aidata, oma kuulajaid, lugejaid, vaatajaid saaksid teenindada, aga neid tuleks siiski ka maksustada. suur aitäh! härra Morena, palun um,? I, I fully agree with you. ma olen teiega täiesti nõus. kõigil riikidel on vaja maksutulusid ja ma üldse ei vaidle ega kaitse seisukohta, et et ähm, etenduskunstnikke tuleks paremini maksustada, ma tahan, et neid maksustataks võrdselt teistega, mitte rohkem kui teisi ja sellega jõuan juba ühe asjani, mida ma juba selgitasin, et kui äh, riigid ei, oma lepingutest võtaks välja selle maksu kinnipidamise, riigid ju arutavad äh, seda mittemaksustamise küsimust aeg-ajalt, siis nad ühest küljest ähm, kaotaks selle maksu sissetuleku, mis äh, nad saavad, aga teisalt ei pea nad ka maksusoodustusi äh, andma nendele kodanikele, kes välja, välisriikides esinevad, nii et eelarve osas ei ole seal äh, mingit muutust, et äh, te kaotate need maksutulud, mis tulevad äh, nendelt kunstnikelt, kes esinevad teie riigis, aga te ei pea oma riigis elavatele kunstnikele maksusoodustusi andma. suur aitäh, kolleeg Rodriguez, teil on minut. ma portugali, portugali keeles vist rääkida ei saa. Eh, muito obrigada por todas as apresentações ja aitäh, aitäh selle tutvustuse eest. ma ei ole kindel, kas äh, kunstnikke tuleks äh, teisiti kohelda. ma olen äh, pärit Portugalist, riigiga, mis on väga kannatanud kasinuspoliitika all, nagu ka Kreeka ja me unustame, et Euroopas on viis äärepoolseimat piirkonda, ma näiteks olin äh, õpit-, õpetaja ähm, Brasiilias ja olen pärit äh, Madeiralt ja ma pidin sinna minekuks siis äh, kasutama ka raha ja, ja, ja personali mul oli mul vaja, nii et umbes viissada eurot äh, Äh, see Lissaboni ja Madeira vahel äh, reisimine mm, läks mulle maksma, et see on äh, palju kallim kui Lissaboni ja Brüsseli vahel reisimine. ja, ja tegelikult Madeira on veel suhteliselt lähedal mandrile. et ma ei ütle, et maksustamine peaks olema kõrgem, aga meil on erinevad mudelid kunstnike äh, maksustamiseks ja tegelikult äh, kõigi jaoks. kui ma olin Brasiilias, siis ma olin portugali keele õpetaja, kes oli suunatud äh, Brasiiliasse ja mind maksustati mõlemalt poolt, nii Brasiilia kui Portugali poolt ja see käib ka kunstnike kohta ja need inimesed, kes elavad äärepoolsemates piirkondades, neil on palju suuremad kulud kui teistel inimestel, nii et seetõttu on mul väga suuri kahtlusi selles osas, et kas kõiki tõesti ikka võrdselt maksustatakse. suur aitäh, kolleeg Morena, palun. Um, um, um, um, um, yeah, um, so equal taxation Äh, ma mõtlen muidugi kasumi võrdset maksustamist, et pärast kulude mahaandmist, et mahaarvamist, et kui te lähete Madeiralt äh, Brasiiliasse ja võtate kaasa personali, et siis äh, need kulud tuleks maha arvata. see oli esimene asi, mida ma selgitasin, et kulude mahaarvamise võimalus on väga oluline, sest et muidu on maksumäär kohe väga palju kõrgem nii et äh, võr-, õiglane maksustamine, võrdne maksustamine pärast äh, kulude mahaarvamist. ja te tõite näite, et te olete Portugali õpetaja ja õpetasite Brasiilias ja see näitab äh, ka erinevust etenduskunstnikest, et kui te lähete Portugalist õpetajana Brasiiliasse, siis te veedate seal ka mingi aja, et kolm kuud või kuus kuud, aasta või rohkem. ja maksulepingu artikkel viisteist, seal on ette nähtud ähm, äh, teatavad reeglid, et nii pika perioodi puhul on selge, mida te olete äh, maksnud, kui palju te olete makse maksnud, te võite saata mingi maksusoodustuse, äh, maksuvabastuse, see ei ole lihtne, aga see on palju lihtsam, kui te lähete Portugali ansamblina ähm, Brasiiliasse, esinete seal paaril-kolmel korral ja siis tulete tagasi ja peate Portugalis maksusoodustust taotlema, sest vahepeal te olete näiteks mingites teistes riikides olnud, Mosambiigis, Angolas või ülejäänud Euroopa riikides, olete kõigis nendes riikides maksnud makse, kas te olete saanud ähm, oma maksutõendid, isegi kui te olete seal andnud ainult ühe kontserdi, see on üks näide probleemidest kus äh, halduskulud on palju kõrgemad võrreldes sellega, kui te olete portugali keele õpetajana olnud Brasiilias mingi teatava ajavahemikku. nii et äh, mina, mulle meeldiks see, kui äh, samad reeglid kehtiks kõigile ja et FIE-dest kunstnikud peaksid makse maksma ainult ähm, koduriigis või siis riigis, kus neil on püsiv tegevuskoht et nagu, nagu näiteks arhitektid või ka mm, advokaadid maksavad ainult koduriigis makse. meil on kolm sõnasoovijat, annan äh, kõigile kolmele sõna sport ist auch kultur. minu küsimus on spordis. sport on ka kultuur, ütleb proua juhataja ma räägiksin oma riigi arengutest üheksakümnendatel aastatel ja kahe tuhande sajandi alguses. ma olen seisukohal, et see, mida te ütlesite, et äh, seda tuleb arvestada erinevate spordialade puhul erinevalt, on meeskondlikud spordialad, mis on tõeline äri ja on ka äh, üksikalade sportlased, ise olin ju ka sportlane. see tähendas seda, et pidin nii Saksamaal või Hispaanias, kui ma seal elasin, pidin ma etes-, esitama oma tulumaksudeklaratsiooni nagu ka sealsed kodanikud. see tähendab, et keegi ei näe alati spordi puhul tööandja ja töövõtja suhet. mitte kõik sportlased ei ole nõnda öelda profisportlased on väga erinevaid, äh, erinevat tasu, mida sportlastele makstakse. ühiskond suhtub sellesse loomulikult väga erinevalt, mõned on väga tundlikud, kuid see tekitab vahel nende tulude maksustamise suhtes rahulolematust. Te rääkisite Taanist, et kui taanlased olid Saksamaal äh, ja läksid Taani tagasi mängima sealses liigas, siis seal maksti neile mitte rohkem kui riiklik määr. kuid seda rakendati äh, nende kui lausa peaaegu et nagu välismaalaste suhtes ja siin tegelikult on vaja vaadata, kuidas need arengud, seega on vaja vaadata, kuidas need arengud edasi lähevad äh, proua juhataja katkestas kõneleja ja annab sõna Silvia Kostale üheks minutiks. ma tean, et see saab sul raske olema, ütles proua juhataja. ma palun, et te selgitaksite. üks on kunstniku riikliku staatuse määratlemine ta esineb kord siin, kord seal, seega ta ei asu tavaliselt lakkamatult ühes riigis, nagu näiteks kirjanik. siis loomulikult on oluline ka see, kas keegi töötab üksi või rühmiti. kõigepealt äh, maksustamise võrdsustamine erinevates liikmesriikides ja maksustamine on loomulikult äh, siseriiklik pädevus. tahaksin teada, kas see ettepanek, mida te teete mida te tegite kuidas saaks teie arvates soodustada midagi, mis vastaks meie huvidele seda soodustada? kas see on topeltmaksustamise vältimine, maksusoodustused? ja ma tean, et on olemas kulutusi, mida ei ole võimalik kuludesse kanda ja siis inimesi topeltmaksustatakse. suur aitäh, viimasena saab sõna Julie Ward mul on üks küsimus, mis puudutab äh, mis tahes riske, äh, mis on seotud Brexitiga. Äh, ma hiljuti kõnelesin Briti orkestrite assotsiatsiooni iga-aastasel kohtumisel ja seal rääkisime Brexiti riskidest ja nad mainisid maksustamisküsimust ka kultuurivaldkonnas. tahaksin teiepoolseid kommentaare sellele. ja Mm, tahaksin esitada veel ühe küsimuse selle kohta, mil määral me hindame kunsti, äh, erinevaid kunstivaldkondi oma ühiskondades. Äh, tegelikult kasinuspoliitika ajal meil on vaja erinevaid poliitikaid. mõned inimesed teavad võib-olla äh, New Dealist tuhande üheksasaja kolmekümnendatel aastatel Ameerika valitsus otsustas, et on hea mõte rahastada ähm, kunstnikke selles, et nad head tööd teeksid ning üheks näiteks sellest või tulemuseks selleks on Diego Rivera äh, kaunis seinamaa, maalingud või müürimaalingud, mis on nüüd ähm, turismimagnetiks saanud ja Washingtoni raamatukogus äh, on ka orja orjade tunnistuste kogu ja neid ei oleks kunagi kogutud, kui ei oleks olnud poliitilist tahet, millega öeldi, et äh, kunst on ühiskonnale oluline ja me peame ähm, riigi raha eraldama selle jaoks ja tegema seda kohe, aitäh! aitäh, Amelenaar! katsetage kahe minutiga hakkama saada. jah, suur aitäh, kõigepealt spordi kohta. Äh, üks märkusi, mis siin kõlas, äh, oli see, et paljud sportlased ei ole professionaalsed sportlased, nad ei teeni piisavalt raha ja äh, meil on olnud juba üks näide kunstniku kohta, kes teenib vähem kui see baassissetulek ja ei maksa seetõttu ka makse oma koduriigis. tegelikult sama asi toimub ka spordimaailmas. mõned äh, minu kliendid on professionaalsed golfimängijad, nad tahavad äh, tippu jõuda, aga on praegu kolmandal tasandil äh, ja see, mis nad on teeninud, on allpool Mm, baastasandit ja see, mille nad on maksnud kuskil Itaalias või Saksamaal ja mujal, on nende jaoks kaduma jäänud raha teine märkus, mille te tegite, on väga oluline minu arvates, sest et te ütlesite, et äh, kunstnikud ja sportlased, kes miljoneid teenivad, need suured äh, edukad äh, sportlased, siis tõenäoliselt riigid tahavad ikkagi neid rahastada ja ma kujutan seda ka hästi ette, aga siiani ei ole olnud see ametlik poliitika. ametlik poliitika on see, et me tegelikult nii-öelda ründame neid, kes püüavad vältida maksustamist, ehk siis seda eelarve osa ei rõhutata siinkohal ja näiteks Ühendkuningriigi võin siia näiteks tuua üksteist tuhat viissada baassissetulek igaühele igal aastal. USA-l on äh, maksulepingutes miinimumsumma, äh, standardiks on praegu kolmkümmend tuhat dollarit OECD mudel annab ka miinimumkünnise, ehk siis kui riigid ütlevad teineteisele, et me tahame ikkagi suuri äh, tegijaid maksustada äh,, me ei taha äh, ne, neil lasta läbi sõrmede libiseda, siis nad võivad panna miinimum künnise lepingutesse sisse, siis jäävad väiksemad tegijad välja sellest raamistikust toetust ja see on umbes üheksakümmend protsenti kogu sellest kogukonnast ju Silvia Costa, jah, me oleme nõus, professionaalne karjääriaeg on tegelikult lühike ja topeltmaksustamist ka aset leiab, kui me räägime nüüd Brexitist ja Briti ja orkestrite assotsiatsioonist, siis jah, tõesti, siin Brexitiga kaasnevad riskid käibemaksu valdkonnas näiteks, täna see minu teemaks siin ei ole aga see puudutab äh, ka äh, tegevkunstnike maksustamist, äh, sellepärast et Euroopa Liidus on kulude mahaarvamine ning õigus esitada deklaratsioone Euroopa Liidu teema ja kui Ühendkuningriik lahkub, siis on mahaarvamised välistatud ja Ühendkuningriigil ei ole eh, nii häid maksulepinguid Euroopa Liidu teiste liikmesriikidega kui USA ja seetõttu on Ühendkuningriigi olukord Euroopa Liidu suhtes hullem, kui see on ameeriklastel näiteks. järgmisel nädalal on Londonis üks muusikakonverents, kuhu ma lähen esinema ja see on üks asi, millest ma seal räägin, see saab olema suureks probleemiks pärast Brexitit. Te rääkisite ka kunstiväärtusest sellega ma tahan ka lõpetada, nüüd kunstiväärtus. Äh, kui äh, ühepoolselt riigid otsustavad äh, sellest maksuküsimusest loobuda, nagu Holland tegi aastal kaks tuhat seitse ja, ja, ja mõned riigid praegu teevad, kahe tuhande kuuendal aastal me arvutasime, et Holland loobus kuuest miljonist eurost maksutulust ja ma olen Ühendkuningriigi osas ka arvutusi teinud, eelmisel aastal maksunõustajatega Ühendkuningriigist arvutasime, et kui Ühendkuningriik seda ühepoolselt teeks, loobuks ta neljakümnest miljonist maksutulude näol ja seda just äh, Äh, kulude mahaarvamise tõttu ja nii edasi. Äh, äh, kui ühepoolselt seda teha, siis see väga suur summa ei olegi, millest ilma jääda aga tegelikult on kahepoolselt seda oluliselt parem teha, sest et siis jääd küll tulust ilma, aga sa ei pea ka maksusoodustusi enam andma. suur aitäh! me räägime pidevalt Euroopa siseturust ja samas on erakordselt absurdne, et peame kahepoolseid maksustamislepinguid sõlmima, aga see näitas meile täna seda, et maksupoliitikas peaksime kiiresti edasi liikuma, aga muidugi mitte ainult maksupoliitikas. tahaksin tänada kõiki meie eksperte, tõepoolest andsite te meile väga kasulikke näpunäiteid, kuidas sellele teemale läheneda, kuidas seda teemat käsitleda suur aitäh, et te täna siin meie hulgas olite, täname teie panuse eest tänasesse üritusse, see on tõesti aplausi väärt. Läheme sujuvalt üle raporti projekti juurde, raport on teemal kultuurile juurdepääsu struktuurilised ja rahalised takistused kutsume teid üles eh, siia jääma, kuid kui teil on midagi paremat teha, siis me saame sellest loomulikult aru. ja asja edasiviimiseks annaksin koheselt sõna kolleeg Zdrajevskile, et ta viie minuti jooksul saaksite rääkida, mis teie arvates peaks, võiks olla selle raporti sisuks. suur aitäh, proua esinaine ma tahaksin kõigepealt midagi väga olulist välja öelda. see on seotud kultuurile juusepääsu takistustega. tegelikult on praegu esmakordne juhtum, kus me seda teemat terviklikult äh, käsitleme ja mitte siis fragmenteeritult. kultuurile juurdepääsu kontekstis on kaks asja väga olulised. kõigepealt, äh, iga Euroopa kodanik äh, omab õigust osaleda kultuurielus see on võõrandamatu õigus, mis on ette nähtud Euroopa Liidu õigusaktidega. teiseks, teatud kodanike poolne osalus kultuurivaldkonnas on võtmetähtsusega eeltingimuseks Euroopa arenguks. veel üks asi. Euroopa Liidu kultuuriline mitmekesisus seda tuleks seadusega kaitsta. neljas element. juurdepääs kultuurile peaks olema peaeesmärgiks Euroopa Liidu institutsioonide jaoks. mis tahes ähm, äh, avaliku haldusalane tegevus peab olema kolmele eesmärgile suunatud, tuleb toetada kunstnikke, tuleb koolitada elanikkonda, avalikkust ja kolmandaks tuleb äh, rajada asjakohane taristusüsteem, kus on võimalik korraldada see, et kunstnikud saavad äh, publikuga kohtuda. kultuurivajaduste kujundamine mm, kultuuris osalemiseks, see on ka äh, juhtimistasandi või valitsemistasandi mm, ülesanne. ja meil peab olema laiapõhjaline arusaam kultuurist ma räägin siin äh, esinejatest, nende esitlustest, äh, räägin ka kodanikepoolsest tegevusest äh, ja räägin ka meie kultuuripärandist. nii. meil on tegelikult järgnev probleem. meil on nõudluse probleem kultuuri järele, meil tegelikult ei ole kultuuri pakkumisega probleeme ja Mm, me oleme seda näinud, äh, teadusuuringuid on läbi viidud, mis näitavad selgelt välja seda, et paljud Euroopa Liidu kodanikud äh, ei tunne vajadust kultuurielus osaleda. Nad äh, vastavad sellesisulistele küsimustele, et ei, me ei osale kultuurielus, sellepärast et ma ei tunne selle järele vajadust. jah, loomulikult äh, ei ole võimalik üldse mitte kultuurielus osaleda, äh, kui nüüd rangelt asja võtta, kuid äh, osaluse määr ja, ja ulatus võib olla üle Euroopa väga erinev. nüüd eelviimane element äh, või teema, mida ma tahaksin tõstatada, puudutab teadmisi kultuuri kohta ja see on väga oluline selleks, et kultuuris osalemisest ka teatud rahuldus saada. mis puudutab nüüd tõkkeid Äh, siis äh, ma tahaksin rõhutada, et võtmetähtsusega tõketeks või peamisteks tõketeks on just raha, teiseks haridus, äh, puuduvad teadmised ja kolmandaks struktuursed tõkked. Need on kolm võtmetähtsusega takistust või tõket ja meil on tegelikult veel neljas tehnoloogiline tõke mm, ja ma räägin nendest tõketest nüüd eraldi lühemalt või vabandust, põhjalikumalt, kõigepealt äh, raha. täna me äh, nägime väga selgelt äh, seda, kui oluline on selge maksusüsteem. nägime ka seda, kui suureks probleemiks võib osutuda see, kui maksusüsteemid on erinevad ja läbipaistmatud. järgmine teema, haridus. oma raportis tahtsin ma rõhutada seda, et hariduse puudus äh, elanikkonna hulgas on väga oluliseks tõkkeks kultuurile ligipääsul. Äh, kultuuriharidust äh, tuleks pakkuda nii noortele kui vanadele ühtemoodi. kordan veel kord üle, et hariduse puudus ja osaluse ettevalmistuse mm, puudus on väga tõsine tõke kultuurile juurdepääsul. ja äh, kõrvalmärkusena tahaksin mainida ka midagi psühholoogilises plaanis. Euroopas on äh, laiapõhjaline mm, äh, aktsepteerimine selles osas, et kultuuri ei peeta oluliseks, see on väga häiriv ja nüüd kolmas aspekt, struktuurilised tõkked või struktuursed tõkked. mida lähemal inimestele teater või äh, raamatukogu on, seda rohkem seal käiakse. meil on vaja rikkalikku äh, kultuuritaristut ja see on oluline selleks, et tagada inimeste aktiivne osalus kultuuris ja kultuurisündmustes ja neljas tõke, tehnoloogia. me teame äh, üsnagi hästi, samuti, eh, millised on traditsioonilised kultuurimaailmas osalemise vormid, raamatu lugemine, teatris käimine ja nii edasi, kuid me ei tea väga palju sellest, eh, kuidas interneti kaudu kultuurielus osaletakse. Eh, ja minu poolt on praeguseks kõik, suur-suur aitäh! jah, suur aitäh selle Äh, väga põhjaliku ülevaate eest äh, selle kohta, äh, mida te kavatsete teha oma raportööriga, raportiga seoses ja kõigepealt saame alustada siis variraportööridega ja kuulame ära selle, mida on öeldud proua Rodriguez'el. Teil on kaks minutit. suur aitäh. kõnelen portugali keelt. see dokument aitab meil mõista selle teema äh, horisontaalseid aspekte, kui tegemist on juurdepääsuga kultuurile, et äh, äh oluline peaks olema ka, olulised peaks olema ka tõkked haridusele, et äh, see on oluline valdkond, mis võimaldaks meil äh, mõned ähm, tõkked kultuurile juurdepääsul aidata kõrvaldada. selles valdkonnas, mis puudutab ähm, partnerluste loomist, äh, võib meil olla ka suuri õnnestumisi, näiteks partnerlused koolide vahel, erinev piiriülene koostöö, vaja on panustada sellistele partnerlustele selleks, et oleks võimalik tõkkeid kõrvaldada või neid leevendada ja veel, mis puudutab kultuurialast haridust, oluline oleks, et liikmesriigid äh, vähendaksid kulusid äh, õpp-, üliõpilaste, suurperede ja vanurite jaoks. Mm, tihti on suuri, eriti suuri probleeme kasinuspoliitika all kas-, äh, kannatavatel liiki-, riikidel ja tähelepanu tuleb pöörata sellele, et keegi ei jääks kõrvale juurdepääsust kultuurile. raportis on juttu negatiivsetest parameetritest, mis puudutavad kultuuritegevuses osalemist. täna me äh, tegelikult kannatame kõige rohkem huvipuuduse all. Äh, tegeleda tuleks äh, algharidusega ja par-, tuleks kaasata ka kohalikke omavalitsusi, piirkondlikke omavalitsusi ja tuleks ähm, koolitada tulevast publikut. selles raportis äh, me räägime konsolideeritud strateegiast selleks, et kõrvaldada neid äh, tõkkeid, millega seisavad silmitsi maapiirkondade elanikud, äärepoolsemate piirkondade elanikud, riigid ja äh, piirkonnad äh, on vastutavad kultuuripoliitika eest, aga Euroopa Liit saab mängida olulist rolli selleks, et aidata olemasolevaid äh,, olemasolevatest raskustest üle saada, aitäh! aitäh! Martina Michels, palun. aitäh väga mahuka raporti eest ja kultuuristatistika väljatoomise eest ja äh, eelkõige selle eest, et keskendusite kultuuri rahastamisele avalikest vahenditest. minu küsimus on, et mida me üldse tahame toetada, sest et oluline on, et meil oleks mitmekesine kultuuritaristu teatrist kuni sotsiokultuurilistele keskusteni, erinevate kogude, arhiivideni, galeriideni, kohtadeni, kus säilitatakse meie kultuuripärandit või luuakse uusi projekte ja ja teiseks see, eh, need horisontaalsed ülesanded ja orienteeritus kultuuri eh, peavoolustamisele, eh, aga mõned asjad on minu meelest liiga ebakonkreetsed, et ei saa aru, mida te täpselt silmas peate üheksas äh, lõige, seal on äh, juttu loomemajandusest ja kultuurist, et seal, selles valdkonnas ei teki mitte ainult töökohad, vaid selles valdkonnas tekivad äh, enamus kultuurilistest artefaktidest, raamatud, filmid ja nii edasi, kohati nad saavad toetust, kohati mitte. õige oleks, et me peaksime vähendama maksustamist, aga äh, probleemiks on see, et äh, tihti makstakse nendel töökohtadel väga vähe palka ja mm, nii-öelda glam e institutsioonide äh, küsimus, galeriid, arhi-, muuseumid ja nii edasi, et neid on liiga vähe käsitletud senised ettepanekud, mis puudutavad äh, autoriõigusi ja erandeid äh, nendele institutsioonidele, neist ei piisa ja need ju-, tõkked, mis olemas on, äh, neid pigem veelgi suurendatakse, mitte ei kõrvaldata neid ja oma märkustes ma kõigepealt piirdukski just nende asjadega, mida ma just mainisin. aitäh ja proua Pilt, palun! aitäh, me teeme äh, ettepaneku, et me võiksime rääkida sellest, et ähm, et ei ole piisavalt haritud äh, laiu rahvamasse, et nad ei saa aru, milline on kultuuriline pakkumine ja tihti makstakse väga suuri toetusi, ähm, aga see ei ole väga oluline inimestele. et Avignoni festivali äh, oli väga vähe ehm, kohti ette nähtud publikule, et ehm, aga nüüd äh, kui ehm, kindlasti Avignoni festivali endine direktor pöörab hauas ringi, kui on, kui ta näeb, kui palju on kui väga arusaamatuid etendusi Prantsusmaal ja Euroopas äh, nii et äh, enne kui me siin üksteise äh, kultuuri kritiseerime, peaksid loojad äh, elevandiluutornist alla ronima ja pigem pöördama tähelepanu sellele, kuidas rahuldada laiema avalikkuse kultuurihuvi, mitte ainult üksteise huve. nii et siin on tõesti väga palju võimalik ära teha. suur aitäh. proua Kosta, teil on nüüd veel üks kord minut tänan raportööri kogu südamest, minu meelest oli raport väga huvitav ja minu arvates võiks seda vaadelda kui äh, panus tänase kuulamise edusse. sa ütlesid kõigepealt, et vahem on meil andmed, Euroopa andmed, kuid neid andmeid on ausalt öeldes väga vähe. seega meil on vaja äh, Euroopa kultuuripärandi aasta raames äh, Äh, neid äh, andmeid täiendavalt koguda, seda enam, et selle suhtes valitseb ka kodanike nõudlus. kui me räägime struktuursetest tõkenditest, siis on tõesti teema, kus riikidel on küsimusi, see puudutab öö, äh, osalusmudeleid ja nende juhtimist. ma leian, et oleks otstarbekas ka meenutada et kodanikel on õigus teada kultuuripärandi kohta ja kultuuripärandist ja selleks tuleks tagada neile ka e, reaalne füüsiline juurdepääs. kõik riigid allkirjastasid selle kokkuleppe, selle protokollid selleks, et e, kultuuriväärtuste pakkumine peab tagama ka võimaluse saama sellest osadust. sest et kultuuripärand ei ole ju mõeldatud mitte ainult mingite välismaiste turistide jaoks, vaid ka nende inimeste jaoks, kes antud konkreetses riigis elavad. aga inimestel on juurdepääsuraskused nii lingvistilised kui ka liikuvuse seisukohalt ja väga sageli on tegemist olukorraga, kus sildid on äh, tere talv ainult ühes keeles, aga palun, itaallased on kasutusele võtnud ka tõlked araabia keeltesse ja sellesse suhtutakse väga positiivselt. Äh, tegelikult ei ole asi mitte ainult juurdepääsus füüsil-, kui füüsilises mõttes juurdepääsus kui sellises, vaid et ka seda juurdepääsu peab sisuliselt tagama kogu asja äh, korraldus. nüüd ma tahaksin äh, paluda ka komisjoni äh, ära saan piirid, palun katsetage oma mõtted kokku võtta. aitäh, tahaksin äh, väljendada seda, et ma väga kõrgelt hindan seda väga huvitavat kuulamist ja tahaksin välja tuua äh, Eurostati kolleegide äh, töö, millele suur osa sellest ähm, arutelust tugines, eriti mis puudutab liikuvust ja liikuvuse takistusi, see on üks meie prioriteetidest, me tegeleme sellega, tegelesime sellega juba eelmisel aastal, kaks aastat tagasi ja äh, professor äh, Molenaar oli üks me-, inimestest, kellega me koos töötasime, nii et probleeme on võimalik lahendada ainult siis, kui õnnestub liikmesriikidest tu-, tuumik kokku saada, kes aitab probleeme lahendada, nii et äh, meil on probleeme sellega õigeks äh, vahendiks oleks äh, see, kui me järgmi-, liikmesriikidega läbi räägiks nõukogu kultuuritöökava, siis me paneks selle eesmärgina sisse. ja mis puudutab raportit, siis mina toetan seda, mida proua Costa ütles, ma arvan, et need äh, teemad on väga keerukad ja andmed näitasid seda ka, et kui vaadata asju süvitsi, siis äh, on äh, siis äh, linna-maa lõhe ei ole kõigis liikmesriikides nii suur, et äh, tõesti äh, sõltub kõik sellest, et kus on äh, vaesed piirkondad, mõningates riikides on need linnades, mõningates maapiirkondades ja see on tõena-, tõenäoliselt äh, see diskrimineeriv aspekt. jah äh,, oluline on see seos haridusega, et mida rohkem äh, haridust, seda rohkem osaletakse kultuuris, see on fakt, me peame parandama äh, kultuuri pakkumist äh, tõepoolest ja me tõenäoliselt peame ilmselt ka rõhutama seda äh, kogukonnapõhist lähenemist, see on see, mille me oleme välja pakkunud kultuuripärandi jaoks ja seda aktsepteeritakse järjest rohkem ja väga oluline on see, et äh, kultuur oleks osa kogukonna elust ja siis on võimalik kaasata ka neid inimesi, kes ei osale sellepärast, et nad ei ole huvitatud see huvipuudus tõesti tapab arutelu, aga võib-olla me ei paku neile lihtsalt õigeid asju ja ma arvan, et me peaksime äh, mõlemas suunas äh, tegutsema ja seda me üritame ka teha oma piiratud instrumentidega ja parlamendi toetus selles küsimuses on väga oluline, aitäh! suur aitäh! ühel kui teisel puhul võib teil muidugi olla õigus, et tol ajal, eks selleks ka teatud pakkumust, et kõigi, mis kõigile ka huvi pakuks, suur aitäh. annaksin lõpusõna kolleeg Zdrojevskile, ent eelnevalt meenutada teile, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teisel märtsil kell kümme hommikul ja hääletame kahekümne viiendal märtsil. palun, kolleeg Zdrojevski. Te opinie odniosę się do nich e, bardzo sooviksin tänada kõiki kõnelejaid, ähm, et ähm, ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles proua Rodriguez. ka mina rõhutasin seda hariduse mm, tõket ja et vaja ei ole mitte ülikõrget haridust, vaid äh, sellist baasharidust, mis võimaldaks kultuurisündmustest aru saada. ja teine element on oluline äh, Ehm, mis oluline on, on, et äh, vähendataks kulusid kõige nooremate jaoks, et äh, see on äh, väljakutseks riiklikul ja piirkondlikul tasandil ja õnneks see ka on juba käimas ja hakatakse aru saama sellest, et juurdepääs muuseumitele peaks olema tasuta ja muudele üritustele tihti ka, aga see huvipuudus kultuuri vastu, sellest ma rääkisin ähm, eraldi lõik, lõigus, kus äh, oli juttu ka statistilistest andmetest, et rohkem kui viiskümmend protsenti inimestest ütlesid, et nad ei osale kultuurielus, sellepärast et see neid lihtsalt ei huvita. et äh, on olemas huvipuudus ja see vajadus, mis saadakse kuidagi koolist ja kodust, seda ei ole. ja aitäh selle eest, mida te ütlesite, proua Michals, mul on väga hea meel teie kommentaaride üle. kahjuks äh, piirab mind lehekülgede ja sõnade arv ja muudatusettepanekutega on võimalik mõningaid äh, küsimusi äh, laiemalt käsitleda artiklites äh, viis ja kuus ja artiklis üheksa oleks vaja asju paremini selgitada. ma olen optimistlik, et meil õnnestub seda ülesannet ka täita ja aitäh komplimentide eest et äh, mu raport on liiga lühike. Ähm, proua Pilt, ähm, ma meelega ei maini eliidikultuuri ja neid, kes on äh, elevandiluust tornis. selliseid äh, sündmusi nagu Avignoni või Edinburgh'i festival Äh, seal ei ole ainult eliitkunst, et neid äh, festivale, mis on üsna tuntud, neid on palju. Äh, tihti on seal ma tõesti ei ole maininud siin eliitkunsti, sest mina rääkisin mitmekesisusest, mitmekesisusest, kultuuripärandist, kultuuripärandi säilitamisest, taristust, aga suur tänu teile teie kommentaaride eest. ma olen täiesti nõus sellega, millest rääkis proua Costa, need on tõesti kõige olulisemad valdkonnad, ma olen neist palju eh, siin juttu teinud eh, suhted ähm, linna ja maapiirkondade vahel, soo aspektid, erinevused, eh, puudutavad seda, et naised osalevad kultuuriüritustel rohkem kui mehed ja ma olen nõus, et me peaksime teadma rohkem, et meil oleks vaja rohkem andmeid ja meie komisjoni esindajat tahaksin tänada Eh, tahaksin tänada Eurostati kohe, nii et eh, Eurostati andmed eh, kultuuri kohta on tõesti ähm, tähendavad tõesti suurt sammu edasi, et tegemist on väga kvaliteetsete andmetega, Europarameetri andmetega ja Eurostati uuringutega. nii et ma ei viidanud nendele andmetele oma kõnes äh, mitte kogemata, vaid see tõesti tähendab, need andmed tähendavad tõesti täiesti uut kvaliteeti. suur aitäh, minu arvates väga huvipakkuva õhtupooliku eest, seega tuletan meelde, kell kümme hommikul, teisel märtsil esitage oma muudatusettepanekud, lasen te nüüd kõik oma väljateenitud õhtut veetma. me kohtume homme kell üheksa siinsamas. tänan tõlke. ka tõlgid tundku ennast täna õhtul hästi